Right, good afternoon everybody, we, we have a full agenda. tere pärastlõunat kõigile, meil on äh, palju küsimusi päevakorras, äh, nii et oleks hea nüüd algust teha. meil äh, ei ole küll kõiki variraportööre kohal, kuid üle poole neist tundub kohal olevat. järgmine päevakorrapunkt on üheksateist piiriülene kriisijuhtumine pangandussektoris ja raport Elisa Ferreiralt ja tegemist on esimese arvamuste vahetusega. Elisa, palun. Mrs Chair uh,, well uh, this is definitely uh... aitäh uh,, eesistuja uh, see on väga oluline küsimus ja parlamendil uh, on ka suur vastutus nende küsimuste lahendamisel, millega me praegu vastakuti seisame tahaksin meenutada mõningaid äh, teemasid, äh, mis äh, seda raamistikku puudutavad. kriis ja kriis on näidanud, et praeguse, praegune finantssüsteem ei ole stabiilne ja sellega tuli sisse ka see suur kulu või see suur koorem, mis on kanda riikidel maksumaksjatel ja Ühendkuningriigis äh, oli selle riigi sekkumise maht äh, enam kui kaheksasada viiskümmend miljardit äh, naela. ja alles hiljem on võimalik hinnata, milline see kogukulu oli otseselt. ja praeguste hinnangute kohaselt äh, on äh, väga raske seda mõju täpselt hinnata, kuid me teame, et kogu süsteemis on halvatud äh, äriettevõtted, äh, tööpuudus on kasvanud, vähenenud on maksutulud ja see kõik mõjutab negatiivselt riigi rahandust see kõik on liialt koormanud äh, maksumaksjat, äh, sellega on pidurdatud ka Euroopa majanduskasvu ning töökohtade loomist ja just äh, see ongi põhjuseks, miks me peaksime selgemalt, selgemaid samme astuma ka enda poolt. nüüd, millised on need võimalikud lahendused, muidugi siin ei ole mingit imerohtu, mis kõik meie probleemid lahendaks, kuid tahaksin rõhutada seda, et oluline on õige kombinatsioon, õige pakett instrumentidest, mida me kasutame. me peame kindlasti üle vaatama senised äh, algatused, senised instrumendid, äh, baasel instrumendid, kõik, mis puudutab äh, kapitalinõudeid, riske, likviidsus, küsimused ning tsüklilisusega toimetulemine. teiseks peaksime me ümber kujundama ka kogu selle järelevalvesüsteemi Euroopa Liidus, nii et siin on väga selge seos minu raporti ning järgnevate raportite vahel. nii et need äh, küsimused me peame tõepoolest äh, sidusalt äh, ja koos lahendama, peame vaatama ka seda mõju, mis äh, avaldab kogu see arutelu pangasüsteemile, investeerimis- ning jaepangandusele, kõik need piirangud, mida seatakse riskifondidele, private equity fondidele ja kõik äh, need instrumendid peaksid koosmõjus aitama meie probleeme lahendada ning vähendama kriisi võimalikkust. siin on oluline sisse tuua ka neljas element, äh, ja neljas element äh, on äh, kriisi juhtimine piiriüleselt Euroopa Liidus ja see ongi selle ähm, dokumendi fo-, fookuses. nüüd äh, rääkides täpsemalt antud raportist, ma ei hakka siin üksikasjadel peatuma, kuid kui me vaatame seda, mida siiani on tehtud, siis peaksime äh, defineerima, millised on põhiteemad ja samuti peaksime olema enesekriitilised. muidugi oli sekkumine vajalik selleks, et vältida kaljult äh, allalangemist, kuid kas see oli niivõrd tõhus, kui ta oleks võinud olla? kas me oleksime saanud seda kõike teha väiksemate kuludega maksumaksjale, äh, see on avaldanud mõju konkurentsivõimele ja terve rida aspekte, näiteks Iirimaa, Ühendkuningriigi puhul on esinenud mitmeid konkurentsimoonutuse elemente, samuti mis puudutab aktsionäride kaitset, siin äh, on, võib tuua mitmeid näiteid mõned äh, nii-öelda päästeoperatsioonid, äh, need viibisid seadusandlikel põhjustel valitses segadus, ei mõistetud piisavalt hästi ähm, seadusandluse toimimist, äh, seda, millised on aktsionäride õigused ja nii edasi. nii et äh, see toobki meid äh, vajaduse juurde üle vaadata kogu see temaatika ning koostada uus Euroopa Liidu seadusandlik raamistik nii et me peame kõik need erinevad killustunud lähenemus, lähenemised Euroopa Liidu valitsuste poolt äh, ühte äh, instrumenti, ühte raamistikku kokku tooma. me peaksime selgelt välja tooma enda prioriteedid, äh, selle, kuivõrd oluline on eetiline risk, millega meil siin tegemist on see, mis juhtus, see võib äh, kriisides äh, uuesti juhtuda. valitsused äh, sekkuvad, kuna nad soovivad vältida veelgi suuremat negatiivset mõju, nii et juba see iseenesest on küsimus. kas antud kontekstis ei peaks me mitte selgitama seda, et me peame sekkumist äh, ette valmistama, juba enne ära otsustama, kas see peab olema eutanaasia või reha-, rehabiliteerimine. nii et see võib olla nii-öelda eutanaasia, kuid samas peab vältima seda, et see lähenemine laieneks kogu süsteemile ja et kogu selle kulu kannaks maksumaksja. samuti peame kogu seda eetilist aspekti alati silmas pidama eutanaasia või äh, rehabiliteerimine, need on kaks äh, alternatiivi, mis äh, iseenesest tulenevad juba sellest probleemist endast ja teiseks ka maksujõuetuse puhul ei peaks kogu koormat kandma mitte maksumaksja, vaid institutsioonid ise. siin on erinevaid arvamusi ning hea oleks kõik need eriarvamused ka ära kuulata tänase mõttevahetuse käigus ja siis välja tulla mingi ühtlustatud lähenemisega, millel sekkumine põhineks tulevikus ja peaksime leidma, kes on see asutuse ametkond, kes pea, kellel on õigus üldse sekkuda ja peame välja tulema terve rea instrumentidega, mis algses faasis või ka hiljem on kasutatavad, äh, kui äh, meil on vaja võtta karmimaid meetmeid. peame arutama Garcia Magalhas äh, raportis on siin võib-olla veidi teistsugused arvamused välja toodud, kuid meil peaks olema mingisugune agentuur või asutus, mis oleks seotud nende järelevalveagentuuridega kuid äh, enne peame kokkuleppele jõudma selgetes reeglites, mis aitaksid lihtsustada järelevalve tegevust, järelevalveasutuste tegevust. mõned teemad põhinevad just sellel üldisel lähenemisel, kuidas seda ühtset raamistikku üles ehitada Euroopa Liidu tasandil. kuidas äh, tagada seadusandluste lähenemine üksteisele kas see raamistik, äh, milline peaks olema tema ulatus, äh, kas see peaks laienema kõikidele Euroopa Liidu liikmesriikidele või peaks see puudutama eelkõige näiteks pankasid, mis tegutsevad eri riikides, mis omavad filiaale eri riikides, milline on selle mõju pankade tegevusele üldiselt ja kui meil juba selline agentuur olemas on ja kui meil on ka rahastus selliseks sekkumiseks, siis kuidas on see kõik seotud hoiuste tagamise skeemidega. millised on need motivaatorid sekkumiseks? peame silmas pidama seda, et need äh, objektiivsed äh, näited, et neid ei rikutaks äh, pankade poolt ja meil peaks olema ka terve rida vahendeid äh, mis oleksid äh, siis sekkumisel meie kasutuses. Äh, milline on likviidsusabi äh, riik, pankadele hädaolukordades, eriolukordades ja millised oleksid need teised vahendid, mida sellist sekkumisagentuurid saaksid kasutada? ja kuidas kohandada neid vahendeid nendele kolmele kategooriale, mis on komisjoni poolt välja toodud. komisjon eh, toob siin ette välja eh, kolm etappi, eh, varane sekkumine, ehm, maksejõuetus ja need ongi need äh, teemad, millega me peame tegelema antud äh, ettepaneku kontekstis. praeguses faasis äh, sooviksingi esitada just need küsimused, teades, et me peame jõudma väga selgele kompromissile parlamendis, meie komisjonis, kui me soovime seda ajaloolist võimalust kasutada, aidata vähendada neid süsteemseid riske, mis praegu majandusele, on need riskid, mis tulenevad kontrolli ja järelevalve puudusest. nii et nüüd annaksingi sõna üle kolleegidele, et me saaksime mõtteid vahetada sel teemal ja siis saan paremini aru sellest, milline on komisjoni meelestatus, aitäh! Thank you very much! suur aitäh, Elisa! kõigepealt tänan Uta Hübner, kes on Rahvapartei fraktsiooni varireporter. suur aitäh teile, proua esinaine, enne kui ma hakkan äh, tegema spetsiifilisi märkusi, mis on äh, Elisa Ferreira ettepanekuga seotud, teen ma kaks üldist märkust. kuid ma usun, et ka need üldised repliigid on konteksti arvestades väga tähtsad. me arutame täna uute määruste võimalikku vastuvõtmist ja lubage seetõttu rõhutada, et mida iganes me finantsreformi alal ei teeks, tuleb meeles pidada, et lõplik eesmärk on ikkagi meie majanduste kasvamine. ja seetõttu tuleb kogu aeg mõelda sellele, milline on uute määruste mõju reaalmajandusele ja majanduskasvule ja me peame eeldama, et selline mõju võib olla ka negatiivne. teine üldine märkus kogu finantsreform, mille kallal me praegu töötame, on seotud nii-öelda keskpika äh, perspektiiviga seonduva ebakindlusega äh, sellega, milliseid äh, kohandusi tehakse praegu finantssektoris üldiselt ja ma arvan, et me peame tegema kõik endast oleneva, tagamaks enda ettepanekutes, et finantssektori kohandamisel säilitatakse konkurentsivõime ning et välja juuritakse kõik halvad tavad ja kõrvaldatakse see eetiline oht või risk, millest siin räägiti. nüüd aga minnes täpsemalt piiriülese kriisijuhtimiseni pangandussektoris, tooksin ma välja mõned tähtsamad aspektid. kuigi küsimusi, mida Liisa Ferreira esitas, oli muidugi palju rohkem. kõigepealt minu jaoks on väga tähtis, et oleks üle-euroopaline reeglite komplekt piiriüleseks kriisijuhtimiseks ja mis puudutab selle uue raamistiku kohaldamisala, siis on kahtlemata mõistlik eeldada, et kohaldamisala võib äh, laieneda nii pangandusasutustele kui teistele finantsinstitutsioonidele. minu jaoks on väga tähtis ka see, et me tagaksime võrdse kaitsetaseme kõigi asutuste jaoks, kes kuuluvad äh, ühte äh, gruppi, olgu nad siis äh, koduriigi või vastuvõtva riigi asutused, kõik ühe grupi liikmed peavad saama ühesuguse kohtlemise osas, osaliseks, järelikult peab neile laienema võrdne kaitse. minu meelest on õigustatud ka see, et me jagame oma töö kolme eraldi etappi või, või teisisõnu, et süsteemi saab jagada kolmeks erinevaks režiimiks mis puudutab äh, nii-öelda resolutsiooni faasi ja maksejõuetuse väljakuulutamist, siis minu meelest on oluline, et Euroopa Liidu tasandil kutsutaks kokku selline agentuur või asutus, äh, mis töötaks kõigi sidusrühmade huvides, mis oleks äh, samas aga täiesti sõltumatu ja erapooletu kõigis oma tegevustes. mis puudutab seda resolutsioonifondi, siis juhul, kui me lepime kokku, et sellist fondi on tõesti vaja, tuleb kõigepealt esitada kõige tähtsam küsimus, kes, kes seda rahastab? siin ei ole eriti palju võimalusi. juhul, kui rahastamisülesanne, selle fondi rahastamise ülesanne langeb finantsinstitutsioonidele, siis tuleb meil arvesse võtta ka reaalsust. väiksemad pangad tõenäoliselt leiavad, et see ülesanne on nende jaoks väga raske. ja äh, siin räägiti ka sellest, et me võiksime siduda rahastamise deposiitide äh, ja tagatiste süsteemiga. kui äh, rahastamine aga tõesti niimoodi toimub äh,, siis äh, see küsimus, kuidas saab maksta ainult äh,, kuidas saab teha vaid ühekordse äh, väljamakse, kas siis pankade äh, tagatisandjatele või hoiustajatele, äh, see küsimus tuleb eraldi lahendada. ja tuleb mõelda ka sellele, mida saavad teha valitsused. ja minu viimane spetsiifiline märkus on seotud sellega, millest Elisa tegelikult alustas. meil on vaja tagada ka sidusus. kriisijuhtimise raamistiku ning kõigi teiste reeglite vahel, mida praegu arutatakse ja järk-järgult kasutusele võetakse nii Euroopa Liidu tasandil kui ka rahvusvahelisel tasandil, sest viimane on samuti väga tähtis. suur aitäh! variraportöörid saavad sõna selles järjekorras, nagu nad sõna palusid, järgmiseks Viimberg, palun! suur aitäh teile, proua esinaine, ma tahaksin õnnitleda Elisat selle töö eest, mida ta on praegu teinud ja tema lähenemisviisi eest, sest probleem on väga keerukas ja mul on väga hea meel, et variraportöörid said juba varakult sõna Strasbourgis, mõne nädala eest me seda arutasime. Elisa raport puudutab mitmeid väga keerukaid küsimusi, nagu öeldud, ja minu jaoks on üks tähtsamaid asju äh, Äh, maksejõuetuse seaduste reguleerimine, äh, harmoneerimine kahekümne seitsmes liikmesriigis, see on kahtlemata väga suur väljakutse. juhul, kui äh, see ebaõnnestub, siis me võime küll nõuda, et kõik, kõik liikmesriigid annaksid erandi selle seaduse täitmisest piiriülese kriisi juhtimise puhul, kuid see on samuti väga raske ülesanne. ja me peame seetõttu püüdma pigem seadused harmoneerida. ma olen samas aga nõus ettepanekuga järelevalve kohta, sest see annab ettepanekule nii-öelda globaalse elemendi ja ma arvan, et paljud Euroopa Liidu pangad on küll seotud ennekõike koduriigiga, kus nad on asutatud, kuid paljud neist on rahvusvahelise ulatusega, mõned töötavad koos Aasia äh, riikidega ja samuti on mõnes pangas äh, suur USA äh, pankade osalus, ehk siis USA pangad on Euroopaga seotud ning seetõttu on äh, väga mõistlik äh, vastu võtta seadussätted, äh, mis mm, puudutavad ka globaalset ulatust. võib-olla tuleks meil mõelda millelegi, mis on, mis sarnaneb USA üheteistkümnenda peatükiga ja mis puudutab pangandussektori reguleerimist, ähm, mis tähendaks, et pangandusorganisatsioonid muutuksid paremini kontrollitavateks tähtis on ka see, et äh, iga hoiustaja saaks aru, et tema vara on, äh, on teatud määral ohus, ükskõik äh, kus ta seda hüüab, kus ta seda hoiab. ja seda tuleb arvestada ka resolutsioonifondi asutamisel ja rahastamisel. selles raportis on räägitud ka nõndanimetatud eetilisest ohust ja väga tähtis on kõrvaldada see oht, kõrvaldada vale mõtteviis iga äh, pank, kes püüdleb, äh, kes püüdleb ebaausa kasumi teenimise poole, äh, peaks lihtsalt mängust lahkuma. ja ma kutsun meie komisjoni üles kaaluma ka Euroopa Komisjoni ettepanekut resolutsioonifondi ülesehituse kohta. me peame mõtlema, kui ulatuslik see fond peab olema. me peame endalt küsima, kas äh, resolutsioonifondi abil saaks äh, vajadusel päästa suure panga äh, või keskmise suurusega panga, näiteks Deutsche Bank, Deutsche Bank või peaks resolutsioonifond olema pigem väikese jõudlusega ehk võimeline päästma väiksemaid ja keskmise suurusega panku, mille määratlused on on piiritletud kindlate summadega. milliseid varasid tuleks paigutada sellesse fondi, kuidas seda fondi rahastada, kõik need küsimused on äärmiselt keerulised ja ma arvan, et äh, komisjoni ettepanekud peavad olema realistlikud. see raport, mis meile on täna esitatud, annab meile ka kahtlemata võimaluse üle-euroopalise resolutsioonifondi asutamiseks. kuid äh, mul on ka väga suuri vastuvõtteid. üks neist on äh, hoiustajate küsimus, me ei tohi seada hoiuseid ohtu. ja me ei tohi luua äh, ringkaitse võimalust. me oleme näinud, äh, me võime veel näha seda, et pangad järjest pankrotti lähevad, et tekib lumepalliefekt ja järjest rohkem hoiustajaid kaotab oma raha ma arvan, et järelevalvet kolledž peab selle, peab seda tööd tegema väga ettevaatlikult, eriti kui asjasse on segatud ka USA või Aasia pangad. ja meie komisjon tuleb kindlasti kutsuda vastavatele aruteludele. juhul, kui resolutsiooni ehk panganduskriisi lahendamise fond tõesti luuakse, tuleb kõiki neid asjaolusid kaaluda. aitäh! Schmidt, palun uh,. Also... aitäh, proua esinaine. ka mina soovin õnnitleda Elisa Ferreirat tema töödokumendi eest. tema ettepanekud on alati huvitavad. ja mitte alati, kuid peaaegu alati on need ettepanekud siirad. ja nendega saab nõus olla, isegi kui ollakse liberaal. praegune kriis näitab et Euroopa Liidul puudub ühine lähenemisviis, ma arvan, et kõik on selle väitega nõus. ja me võime sellest kriisist õppida nii mõndagi. me püüamegi neid äh, õppetunde praegu ära kasutada, kuid mulle tundub, et äh, mõnikord püütakse teha uusi õigusloomelisi ettepanekuid ehk liiga kiiresti. ja me peaksime endale aru andma, et Ehm, alati ei peaks äh, reguleerima tööd lihtsalt selleks, et jälle midagi uut teha, me peame mõtlema ka kvaliteedile. me peaksime mõtlema tagasi näiteks tänasele hommikule, kui me siin arutasime muudatusettepanekuid, neid oli kokku tuhat seitsesada. kas tuhat seitsesada muudatusettepanekut näitab, et määrus, et õigusloomeline akt on hea? ma kahtlen selles siis äh, veel konsensuse küsimus. meil on vaja lepitada erinevad ideoloogiad ning kahekümne seitsme liikmesriigi kultuuritaust. Äh, peale selle on veel teisigi sidusrühmi väljaspoolt neid liikmesriike, nii et äh, tegelikult on erinevaid kultuuritaustu ka rohkem. tuleb ette vaadata, et me ei looks sellist raamistikku, mis tegelikult on turule kahjulik, sest me püüame turgu aidata me püüame näha valgust tunneli lõpus. ma tean, et niimoodi ei ole kombeks öelda, aga mõned meist peavad tõe välja ütlema. lõpuks tuleb vastu võtta meetmed, mille taga on ka mingi kvaliteet. ma tahaksin Ferreira raportis eraldi välja tuua panganduskriisi lahendamise fondi. tegemist on fondiga, mis võiks olla kõige tähtsam meede üldse. nagu kolleeg juba ütles, tuleb selle fondi loomisel olla väga ettevaatlik, et me ei looks lihtsalt uut koletist, kellega hiljem tuleb võidelda suure fondi tööl on vaja alati silma peal hoida. mina olen pärit väikesest liikmesriigist, kuid ka meil on olnud sarnased probleemid. me, tegelikult olid need probleemid meil üheksakümnendatel väga-väga tõsised. meil oli alaline rahanduskomitee äh, ajal, mil inflatsioon oli viissada protsenti ja tõusis kahe tuhandeni ja muidugi me suutsime lõpuks need probleemid lahendada, kuid äh, praegu olen ma öelnud äh, valitsusele, et meil tuleb rahandus, äh, finantsinstitutsioonidele luua mingisugune stabiilsuskava ja stabiilsusfond. ma rääkisin sellest ka ähm, USA äh, rahandusministriga, keda toetab Obama ma ei tea, kas Obama mõtted leiavad siin äh, laia toetust, kuid üldiselt äh, peetakse neid Washingtonis äh, headeks mõteteks. tegemist on fondiga, mis peaks viieteist aasta jooksul jõudma kahe koma viie protsendini pankadest. kõigepealt rahastatakse seda fondi keskvalitsusest kuid äh, selle eesmärk on aidata pangandussektoril uuesti äh, jalule tõusta äh, ning kõik institutsioonid, kes on seotud riigiga, hakkavad ise maksma nõndanimetatud stabiilsustasu, mis on keskmiselt null koma null kolm kuus protsenti ja see raha lähebki sinna fondi ning äh, seda arvestatakse kõikide kohustuste pealt, äh, seda äh, protsenti, kasutades teatud kapitalireegleid. ning see tasu ei ole kõigile ühtlane, vaid on diferentseeritud vastavalt valitsuse otsusele ja vastavalt reeglitele ja ma arvan, et me võiksime selle ettepaneku mõjuhinnangut uurida ja vaadata, kas me saaksime kasutada sedasama. põhimõtteliselt on tegu äh, koormuse jagamisega. finantsinstitutsioonid ja pangad loovad nõndanimetatud hoiuste äh, tagatiste süsteemi sellega äh, tõstes kaitset, äh, maksumaksja raha kaitset. kui me loome üle-euroopalise fondi, üle-euroopalise rahastamisskeemi, siis, siis me võime seda teha, kuid tõenäoliselt ei saa seda pidada prioriteetseks, sest seda on raske kombineerida liikmesriikide äh, omapoolsete meetmetega. ometi võiks sellist fondi kaaluda. vähemalt võiks kaaluda sobiva raamistiku loomist sest äh, ma olen kindel, et me vajame seda. ja kokkuvõtteks ütleksin ma, et see töödokument, mida me praegu arutame, on võtmetähtsusega ning äh, need põhilised punktid, mille sa oled välja toonud, on asjakohased, me peaksime neist rääkima pikemalt ja lubage mul kokkuvõttes öelda, et äh, mina, kes ma olen liberaal, saan hetkel aru, et me siiski vajame rohkem reguleerimist. aga palun teid, mitte minna liiale. sest äh, muidu me lihtsalt hävitame uued tõusvad turud, aitäh. aitäh, Olle Schmidt. kui ma eile tagasi oma kontorisse jõudsin, siis äh, ütles, ütlesin endale, et äh, see vaimsus äh, siin komisjonis on täiesti metsa poole kiskumas, kuid täna, kui ma kuulasin eelnevat sõnavõttu, siis siiski minu usk meie tegevusse taastus. olles eile kuulanud nii palju neid samu vanu lauseid, mis ei ole kuidagi kooskõlas meie tegeliku kogemusega, siis mul tekkisid äh, tõsised kahtlused. me peaksime tõepoolest ümber mõtlema selle, mis tänapäeval tähendab äh, tõeline liberalism, tõeline konservatism. nii et äh, aitäh, et tõid selle vaimu tagasi ja minagi sain veidi enam uuesti usku meie töösse nii et minu märkused sinu dokumendi osas on äh, lühikesed, üldiselt on tegemist väga hea alusega meie edasiseks aruteluks, kõik põhilised elemendid on siin olemas. ja sellel alusel saame me ka edaspidi koos tööd teha ja ma keskenduksin nüüd oma märkustes kahele küsimusele. esiteks, me peaksime väga selgelt oma seisukohta väljendama selles, et pangasektor on äh, loonud äh, siiski majandus, äh, majandusele väga olulised kulud, väga olulise koorma ja nad ei kanna neid kulusid ise ja seetõttu vastavalt majanduslikule loogikale me peaksime siiski neid kulusid enam pankadele kanda andma ja seetõttu äh, oleks täiesti mõistlik äh, viia need kulud üle sinna kohta, kus nad tekkisid ja võtta nad osaks äh, sellest lõplikust hinnast. ja seetõttu on ka neid reegleid vaja selleks, et liberaalse turumajanduse põhinõudeid täita. ja seetõttu on vajalik et meil oleks ka selline kriisi lahendamise fond olemas. kui räägime selle fondi loomisest, siis äh, meil on äh, ähm, konkreetsed ettepanekud ähm, järelevalveasutuste ettepanekutes olemas ja siin ma ei hakka üksikasjadesse minema. kui räägime esmaraportis siis antud juhul äh, on tõepoolest äh, küsimusi tekkinud, kas me peaksime päästma suuri äh, panku, suuri riskifonde, üheksakümnendate lõpus USA-s meil selline näide on ja näeme, et tõepoolest on aeg-ajalt vaja, vajadus päästa teatud institutsioone või finantsinstitutsioone ja kuidas me saaksime seda läbi viia, kui meil ei oleks sellist fondi okei okay., sina ütlesid, et äh, päästmine alati äh, toob endaga kaasa teatud eetilised dilemmad ja seetõttu me ei peaks isegi üldse mitte mõtlema sellise võimaluse peale, kuid majandusajalugu näitab, et äh, on olukordi, kus ei ole võimalik äh, selliseid bailout'e päästmisi vältida, kuna see tooks enda kaasa veelgi suuremad kulud ja põhiõppetund on antud juhul, et me peame sellise fondi looma, kuid kunagi ei ole kindlust äh, selles osas, millal seda fondi kasutatakse ja see on väga oluline märkus selleks, et neid eet-, seda eetilist dilemmat piirata nii et äh, kunagi me ei tea, millal seda fondi hakatakse kasutama. enne kui seda fondi kasutama hakatakse, pangaomanikud äh, peavad äh, ise maksma oma vigade eest ja siis ülejäänud kulud peaksid olema kanda nende põhjustajatele. Next is Vicky Viki, palun. kõneleja mikrofon pole sisse lülitatud. Sorry, there's a lot of conversation going on. Yeah, yeah, Sven, leave it alone, it's Vicky's turn <laughs> um.. Vicky Ford, aitäh. mina leian, et äh, institutsioonidel siiski, äh, finantsinstitutsioonidel peab olema õigus äh, ka ebaõnnestuda läbi kukkuda. nii et aitäh, et see konstateering siin äh, eetiliste riskide all on ka sisse võetud. nüüd kõik see, mis seondub piiriüleste pankrottide ning kohtuprotsessidega, see kogu selle segadusega olen ise olnud seotud sellega ja ma tean, kui suur väljakutse see on, kui on tegemist ettevõtetega, mis tegutsevad erinevate jurisdiktsioonide alluvuses. olles näinud, kui keerukas on saada, eh, jõuda kokkuleppele kas või raamatupidamisstandardite osas, siis on päris paras väljakutse saavutada eh, pankrotistandardite osas eh, kokkulepet nagu me täna hommikupoolikul ütlesime, Euroopa ei tohi olla kindlus ega vangla, arvestades seda, kuivõrd raske on saavutada seda ühtset pankrotimenetlust, sooviksin siiski vaadata ka erinevaid teisi menetlusi, mis siis eelnevad pankrotile või pankroti, pankroti äh, menetluse, kui me oleme veel siiski kriisi lahendamise faasis. ja peab äh, siis vaatama ka seda, kuivõrd suur on äh, see nii-öelda elutahe, millised on äh, need eriolukordade mehhanismid, mida soovitakse rakendada, milliseid varasid on võimalik müüa millist kapitali on võimalik müüa, mis äh, siis ei puudutaks äh, maksumaksjaid, nii et me peame siiski pöörama tähelepanu äh, ka nendele ettevõtetele, kes tõepoolest valmistuvad selleks, mõtlevad, mida nad teeksid kriisiolukorras. ma ei mõista päris hästi, miks meil jälle on vaja uut asutust, agentuuri, et meil on vaja seda kriisi lahendamise agentuuri mina leian, et äh, kõik need oskused võiksid äh, kajastuda juba nende asutuste tegevuses, mis niikuinii luuakse. nii et meil on vaja midagi, mis siiski tõepoolest toimib. nüüd jällegi pankrotile eelnev olles ise selles valdkonnas töötanud, ma ei tohiks panna uut kapitali ettevõttesse, kus on liialt ülekoormatud bilansileht, nii et on vaja seda võimendust vähendada enne, kui uut kapitali sisse vii-, sisse tuuakse. nii et peab olema teatud menetlused, teatud kord, kuidas on võimalik mõju vähendada, võimendust vähendada just bilansi puhul. kuid kindlasti on see heaks tööks, aluseks edasisele tööle. Peter Skinner, palun. aitäh, Elisa on äh, vägagi ähm, provotseeriva dokumendiga valm-, välja tulnud. küsimus Elisale, kas sa leiad, äh, et äh, kas see on sektora-, se-, sektoriaalne õigusakt ja milline võiks olla see ajakava selle ettepaneku äh, vastuvõtmiseks ning kohaldamiseks, kas äh, siin on mingeid kiirendavaid faktoreid, nii et sellised väiksed küsimused, aitäh. Jean-Paul. Madame la Présidente, merci. D'abord, je voudrais féliciter euh, aitäh, ma tahaksin õnnitleda äh, Elisat ja õnnitleda teda väga soojalt seetõttu, et see oli peaaegu võimatu äh, ja leida nii palju ideid äh, olukorras, mis on peaaegu võimatu, see tõendab väga mm, suur, annab tõendust väga suurest võimekusest, aga mul on mõned märkused, esiteks, kui me tahame äh, äh, Ähm, seda teemat lõpetada, siis meil on võimalus grillida äh, äh, kelleltki uurimust, te teate, et ma ei armasta neid, ja siis äh, teine variant seda teemat lõpetada on, et see te-, seda käsitletakse liiga kiht-, kitsalt ja vaja on seda te-, debatti laiendada ja korraldada ülemaailmne arutelu. mina unistan sellest, mis oleks ideaalne, et vaadata, mismoodi fondides tegelikult tegutseda, tegutsetakse ja saada ideid sealt, aga ma arvan, et on ka äh, võimalus leida vastus, vastuseid, äh, anda, luua korralik Euroopa järelevalvestruktuur. ma olen nõus nendega, kes ütlevad, et ei ole vaja uut agentuuri kui me anname järelevalvestruktuurile kõik vajalikud äh, Äh, võimalused selleks, et nad leiaks lahendusi, kui neil oleks piisavalt pädevusi, siis äh, me oleme juba lahendanud selle. me äh, see idee, et meil võiks olla Euroopa järelevalveasutuse, see on tulnud parlamendist ja meie parlamendiliikmetena ähm, saame ju sõna sekka öelda, isegi rohkem, ilma meie ähm, nõusolekuta ei, ei lähe mitte miski läbi. meie jõupingutused peavad äh, praegu äh, keskenduma Euroopa järelevalve loomisele, mis oleks tõhus ja pragmaatiline, neid sõnu ma väga armastan ja mis annaks äh, Euroopa järelevalveasutustele vahendid sellisteks mõtiskeludeks, sest nemad on palju äh, kompetentsemad kui meie. meil on loomulikult õigus äh, omada oma ideid, aga ma arvan, et siin on need tehnilised teadmised ka väga olulised ning teiseks peavad neil olema võimalused, äh, volitused võtta neid vajalikke meetmeid sest kui kahekümne seitsmega, er, kahekümne seitsme riigiga ei õnnestu meetmeid võtta, siis ei õnnestu see kuidagi ka ülemaailmselt. Ähm, ma arvan, et meie raport raportöörid, kes tegelevad nende nelja äh, agentuuri süsteemsete riskide nõukogu ja Omnibussi direktiiviga, äh, et äh, need annavad meile piisavalt ideid, et oleks võimalik luua korralik järelevalve ja osaliselt teevad ka nemad ära Elisa töö, kes lõpuks võivad, võib teha nendest lihtsalt oma kokkuvõtte ja öelda, et no, et see on tehtud, et ma olen selle ettepaneku teinud aitäh, Garcia Magalo, samuti soovib sõna, nüüd peaksin kõnelejate eh, nimekirjale joone alla tõmbama. mina olen nõus eh, proua Hübneriga, et eh, seadusandluse makroökonoomiline mõju ja see kriisi lahendamise fond, see oleks juba ise omaette instrument ning äh, kõigepealt peaksime me siiski vaatama teisi raamistikke, mida on võimalik kasutada, enne kui jõuame ettevõtete päästmise juurde. see kõik muidugi on keerukas ja seda keerulisemaks see läheb, mida lähemale pankrotimenetlusele endale ja siin on mitmeid alternatiive, kuidas äh, seda kõige lahendada. siin peaks olema ka piiriülene element, mis ületaks liikmesriikide piire. oma raportis te olete püüdnud siin hõlmata kõiki finantsinstitutsioone, kuid see saab olema keerukas, räägiti siin ka faasilisest lähenemisest ja see saab olla päris keerukas eriti kui äh, võtame arvesse näiteks ka si-, kindlustusseltsid, äh, me ju ei tea, millised nõuded äh, siin mängud tulevad ja seetõttu ka see ajakava on hoopis teistsugune. nii et siin on see kriisi lahendamisfaas võib-olla raskesti tabatav ja seetõttu meil peaks olema ettekujutus äh, nende tegevuste kohta, mida on võimalik äh, pankroti lähedases ja pankroti sarnases olukorras äh, võtta. ja siis tagama selle, et meil oleks kanal, äh, tasakaal kõikides eri valdkondades, millised on poliisi omanike huvid ja vaadates ka Solvency kahte ja seal räägitakse poliisiomanikest ainult konkreetsetes liikmesriikides. seal ei olnud seda põhimõtet, et poliisiomanikud kõikjal neid ühtselt kohel, koheldakse ja me peame vaatama seda, kas meil peaks olema teg-, ettevõtte tegevuse lõpetamise režiim ühtne Euroopa Liidus ja siis edasi minema finantsinstitutsioonide juurde nii et meil oleks siis äh, ühtsed äh, reeglid, reeglid ja kui me nende aspektide kallal tööd teeme, siis on meil võimalik äh, ka kriisiolukorras adekvaatsemalt toimida ja seda juba enne pankrotifaasi ja kui me seda saame teha, siis on loodetavasti vähem aega ka, vajadust ka selliste uute fondide järele. nii et mul ei ole päris kind-, selget ettekujutust sellest, kuidas töö täpselt nende kõigi asutuste vahel hakkaks niikuinii jagunema. komisjon on ette valmistamas aspekte, mis puudutavad ka tehinguid, tehingute maksustamist ja fondide toimimist ja siis äh, loodame, et need jõuavad ka õigeaegselt ähm, meie ette, et meil oleks võimalik ka neid arvestada, nii et minu poolt kõik nüüd, aga Silvi, palun. aitäh Elisa Ferreirale selle töö eest, mis on väga kasulik praegu kõigepealt äh, sooviks asetada rõhku sellele ähm, piirile, selle aspektile, et kui rääkida mõningate osapoolte, mõningate valitsustega, siis jääb mulje, et see riigiülene ja ühtse turu aspekt järjest väheneb ja ma arvan, et kõigi järelevalvepaketi autorite jaoks on see väga oluliseks aspektiks. tegemist ei ole sellega, et kõik, kõige üle teostatakse järelevalvet Euroopa tase, tasemel, aga et meil oleks ähm, üle-euroopaline finantsteenuste turg. ja meil on vaja seostada hästi seda, mis toimub globaalsel tasemel ja milles osalevad ka Euroopa riigid, milles osaleb komisjon ja seda me ka teeme. minu jaoks äh, on see üks kõige äh, suuremaid väljakutseid, mille me oleme vast-, välja, vastu võtnud, et äh, kui me tahame äh, avaldada mõju nendele otsustele, mis langetakse globaalsel tasemel, sest need ju ots-, mõjutavad ka meid ning teiseks, meil on vaja see, oma komisjonis säilitada sidusat lähenemist, meil on Äh, juba olemas vastused küsimusel, küsimustele vähemalt äh, härra Garcia Margallo või härra Kiigoldi raportites ja neid vastuseid on ka teistes ähm, ähm, raportites, nii et äh, aitäh ja me teeme koostööd selleks, et säilitada sidusust kõigi nende raportite vahel. aitäh, härra Margallo, aitäh ma soovisin rääkida neljast asjast ja mul on oma raporti nendest rääkides aega veel äh, nendest asjadest rääkida, aga ma äh,, proua Ferreira raport äh, on väga kasulik ja seetõttu ma tahaksin äh, seetõttu nendest asjadest praegu ka rääkida. ma kõigepealt pöördun siin kolleeg Sven Kiigoldi poole ja üritan Ehm, teda jälle veidi humoorikamaks muuta. ta ei ole ju veel kaotanud kogu oma huumorimeelt ja poliitilist mõistlikkust. Öeldud on asju, mis on põhimõtteliselt õiged. Ehm, parlamendis on kaks võimalikku töötamisviisi. esiteks me üritame nõu-, võime üritada nõukogust ette jõuda selleks, et Äh, et äh, nõukogus läheksid läbirääkimised kiiresti ja teiseks me võime näidata, mida tähendab parlament ja parlament on Euroopa ülesehitusprotsessis olnud alati äh, esirinnas. ja see ähm, teine aspekt on alati asi, mille vastu võitlevad need äh, ringkonnad, kes soovivad oma staatus quo'd äh, säilitada, nad äh, on sellest huvitatud ja äh, ei taha loobuda sellest, mis neil on ja ka valitsused ei tohi kunagi oma pädevustest loobuda ja ma arvan, et need kiusatused on, on just nimelt need, mille vastu me peame võitlema ja millest me peame üle saama. see ei ole loomulikult võimatu, me ei tohi oma võimalusi ise piirata, me peame vaatama, kui kaugele me jõuame, kui kauge, kuivõrd meil õnnestub nõukogu panna järele mõtlema. ja Elisa, ma olen alati nõus kokkuleppele jõudma ja kokkuleppele me peame jõudma nii kiiresti kui võimalik. kui keegi nüüd kahtleb selles, et me peame hakkama rääkima kriisi lahendusmehhanismidest, siis võiks vaadata eh, eilses Financial Timesis ilmunud artiklit, kus on juttu sellest, et me peame hakkama tegutsema. ja mõned ütlevad, et eh, see kriis unustatakse ära enne, kui hakatakse kriisi lahendamisega eh, üldse tegelema. see on sarnane sellega, mida ütles enne Jean-Paul Gauzes ta ütles äh, ju, et äh, üks võimalus teemast äh, lahti saada on, et hakkame seda käsitlema globaalsel tasemel, aga me ei tohi ennast siin peita ja peame vastutust võtma. Elisa, kas soovid uuesti sõna? E eh, aitäh pärast neid väga sisutihedaid sõnavõtte ei tahagi ma tegelikult enam eriti palju öelda, ma tahtsin lihtsalt rõhutada seda, et ähm, võib teha järelduse, et parlament on äh, otsustaval seisukohal, et nendes äh, valdkondades tuleb teha edusamme, meil on hea koostöövaim erinevates äh, grupeeringutes siin Majandus- ja Rahanduskomisjonis, hoolimata nendest erimeelsustest, mis fraktsioonide vahel on ja ma arvan, et äh, me peame seda olukorda ära kasutama. ja me ei tohi teha äh, seadusi lihtsalt seaduste enda pärast, vaid äh, me peame reageerima tegelikele vajadustele. ja peame ratsionaalselt hindama neid võimalusi, mis meil on mm, mõistlike äh, mõistlike sätete vastuvõtmiseks ja elluviimiseks, et me ei pea tegema rohkem kui vajalik. ja ma tahaks korrata veel midagi, mida ma ütlesin alguses. mulle tundub, et on väga vajalik äh, esitada selline tekst, mis on kooskõlas olemasolevate õigusaktidega ja see tundub mulle olevat äh, kõige olulisem. praegu üritan ma jätkata dialoogi erinevate äh, osapooltega äh, ja erinevate sõnavõtjatega siin, aga jätkan dialoogi ka huvitatud osapooltega väljaspoolt parlamenti, teadlaste, akadeemilise maailma esindajate, teiste organisatsioonidega, selleks, et meie tekst oleks äh, lõpuks nii sidus kui vähegi võimalik. me peame üritama liikuda eesmärgi poole ja teha seda samm-sammult, aga me ei tohi kaotada otsustavust. meil on vaja tasakaalustatud lähenemist, erinevad sõnavõtud äh, erinevatest sõnavõttudest sain ma aru, et me lähme õiges suunas ja ma tänan valmiduse eest anda panust äh, lahenduse leidmisesse, mida väljendasid mitmed sõnavõtjad, aga ma loodan, et meil õnnestub välja töötada äh, sobiv ja, äh, ja hea tekst. see ongi minu poolt kõik, aitäh. kas te tahtsite esitada protseduurilise küsimuse? jah, ma tahtsin küsida, kas komisjon saab nõuda no, raportisse äh, ähm, sissekirjutamist kaks koma viis protsenti SKP-st viieteist aasta jooksul, ka Rootsi puhul praegu oleks tegemist väga suure summaga, kas, äh, kas ei oleks mõistlik läbi viia teostatavusuuring? seda teevad koordinaatorid, kuid meie võime läbi viia ettevalmistava töö ja vaadata, kas äh, ettenähtud tähtajaks on võimalik see lõpetada. praegused tähtajad kaheteistkümnes aprill ähm, eelnõu esitamiseks, kahekümne esimene aprill muudatusettepanekute esitamine ja esimesel juunil toimub muudatusettepanekute arutamine. komisjon hääletab kahekümne teisel juunil ning ähm, täiskogule esitatakse raport äh, septembri esimeseks äh, osaistungjärguks äh, Strasbourgis. selline on esialgne ajakava me läheme nüüd edasi neljanda päevakorrapunktiga, milleks on halduskoostöö ning maksupettuste vastane võit-, vastane võitlus käibemaksu valdkonnas. ning eh, siin on raportöör Karskemar Kallo, te saate uuesti sõna. suur aitäh! ma saan rääkida väga kokkuvõtlikult. Las cuales acepto sin modificación alguna doce 12 esitati kuusteist muudatusettepanekut ja kaheteistkümnega saame nõus olla, mul on probleeme ainult nelja muudatusettepanekuga. ja ma tahaksin äh, praegu neist just rääkidagi, sest teistest mul ei ole vaja rääkida. Äh, ma olen äh, teiste muudatusettepanekutega nõus, sellepärast et minu meelest on need head ja mul on mulle tundub, et see on piisav põhjus. ja nüüd räägiks nendest muudatusettepanekutest, millega ma ei saa nõus olla ja mõned märkused äh, nende kohta selleks, et muudatusettepanekute autorid saaksid sellele reageerida. esimene muudatusettepanek, millega ma nõus ei ole, on äh, muudatusettepanek kakskümmend kaheksa äh, ja see puudutab artiklit selles tehakse ettepanek, et äh, nende andmete vahetus, mida on vaja käibemaksu korralikuks haldamiseks, et see ei toimuks automaatselt. et, et ei oleks siis automaatset teabevahetust, vaid et teabevahetus toimuks üksnes taotluse alusel, see loomulikult äh, muudaks selle koostöö tunduvalt aeglasemaks, tekitaks täiendavat halduskoormust ja liikmesriikidel ei oleks äh, võimalus tegeleda nende probleemidega teistes liikmesriikides. ja me oleme seda muutnud ähm, selleks, et vältida käibemaksuks, käibemaksust möödahiilimist. mulle tundub, et see sõnastus, mis praegu on, on piisav. ja me ei pea olemasolevat äh, regulatsiooni veelgi rangemaks muutma ning muudatusettepanek kolmkümmend. see puudutab artiklit äh, kolmkümmend viis, et tehniline Ähm, et äh, äh, komisjon annab Eurofiskile abi sel-, üksnes selleks, et äh, vahetada teavet parimate tavade kohta, aga sellest teabevahetusest võiks olla kasu ka väga paljudes muudes valdkondades. ning järgmine muudatusettepanek kolmkümmend kaks puudutab samuti artiklit kolmkümmend viis ja ma ei, ei ole nõus sellega, et siin selgituses öeldakse, et et et koordineerimist võib taotleda komisjonilt. meil on ju tegemist üleminekuga riikidevahelisest süsteemist ühendusse süsteemi, kus äh, on samuti liikmesriigid esindatud, aga selles võib käsitleda kõiki äh, küsimusi, mis on äh, seotud käibemaksupettustega. nii et minu ettepanek on ühendus, on ühenduse iseloomuga. ja üks muudatusettepanek, millest ma veel tahaks rääkida, on Olle Schmidti muudatusettepanek number kolmkümmend viis ja härra Schmidt ütleb, et vajadusel võib komisjon liikmesriikidele anda logistilist abi või äh, abistada neid nõustamisega, kui vaja, aga ei või anda juriidilist abi kuna see on väga äh, ebaselge, siis äh, pigem eelistaks mina komisjoni sõnastust, et komisjon võib äh, liikmesriikidele anda tehnilist või logistilist abi, ekspertarvamusi ja nii edasi kui liikmesriigid või komisjon peavad seda vajalikuks, kui on tegemist peetuste tuvastamisega, Need on need muudatusettepanekud, millega ma ei saa nõus olla, aga kõigi teiste muudatusettepanekutega saan ma nõus olla, kuna ma olen, kuna minu meelest on need head ettepanekud. ja ma tahaks tänada kolleege, kes äh, aitasid mind selle raporti koostamisel. Um, aitäh. Jean-Paul Sisole. ainult üks märkus, härra raportöör. artikkel muudatusettepanek kolmkümmend kuus härra Schmidtilt. vähemalt prantsuse keeles ei ole siin kooskõla selles osas, mida tekst ütleb, see, mida sa just rääkisid, see muudatusettepanek. Mm, selgituses on öeldud, et selleks, et koostöö tõhusalt toimiks, on oluline, et komisjon äh, annaks abi ja eksperdi arvamusi ma ei tea, mis on teistes keeltes, aga prantsuse keeles on siin vastuolu selgituse äh, vahel, mis äh, ütleb seda, mida sina ütlesid, ja siis muudatusettepaneku vahel, mis äh, ütleb täpselt vastupidist. härra Olle Schmidt saab seda võib-olla paremini selgitada, et kas muudatusettepaneku ja selgituse tekst on kooskõlas komisjon äh, peab vastavalt muudatusettepanekule äh, esi-, andma abi, aga äh, muudatusettepanekus on öeldud, et, ähm, et vajaduse korral komisjon annab abi. et minu esialgne tekst tundub olevat, minu meelest tundub esialgne tekst olevat ühemõttelisem, sest siin võib olla ebakõlasid härra Schmidti teksti ja selgituse vahel, aga sel-, seda saab härra Schmidt ise selgitada. Uh, uh think... aitäh. ma ikka olen suutnud saavutada hea tasakaalu vajalike elementide vahel ja ma usun, et meie arvamused ei lähegi nii palju lahku. ma olen ka täiesti nõus et muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, kus räägitakse automaatsest teabevahetusest, on äh, samm õiges suunas. kui me tõesti tahame rinda pista suurte käibemaksupettustega, siis nii tulebki teha. ja te olete nõus minu teiste muudatusettepanekutega, aga mina siin olen liberaal, nii et ühest küljest, vaatame nüüd äh,, tekstis öeldakse can ehk võib, komisjoni tekstis mina ütlen shall või should, mis tähendab, on kohustatud või vähemasti peaks jah, ma võin äh, kahe tule vahel ähm, soostuda kompromissiga ja lõppu kirjutada if necessary ehk siis kui vaja. aga ma olen nõus need sõnad lisama ainult siis, kui teie olete nõus sõnaga shall või should, mis on kohustavama loomuga kui can. kas me võime nüüd selle keskustelu lõpetada? Lu-, lugupeetud kolleegid, tänan teid teie panuste eest, juhul kui keegi on äh, esitanud muudatusettepanekuid ja talle ei meeldi see, kuidas mina olen seni töötanud, siis ma hea meelega jätkan neid diskussioone hiljem. kas te tõesti soovite sõna? meil on äh, tohutu ajasurve. jaa, aga ma teen võimalikult lühidalt meie variraportööri Catherine Steeleri nimel tahaksin ma öelda, et ta ei saa täna äh, siin olla aga ta ütleb, et ta toetab seda teksti ja selle teksti vaimu ja et äh, muudatusettepanekud peavad seda teksti veelgi tugevamaks muutma ja ma loodan, et äh, tema muudatusettepanekud ei kuulu mitte ainult huvitavate muudatusettepanekute hulka, vaid et äh, raportöör neid ka toetab ja see ongi minu poolt kõik, aitäh! aitäh ka teile! me oleme nüüd täpselt kaksteist minutit äh, juba ajast maas ja see kaksteist minutit tuleb selle arvelt, et me alustasime koosolekut äh, kell viisteist kaksteist ja mitte sellepärast, et mina hiljaks jäin, vaid teie jäite hiljaks. nüüd läheme edasi päevakorrapunktidega kakskümmend kuni kakskümmend kuus. teisisõnu on siis tegemist finantsjärelevalve paketiga, mis koosneb seitsmest erinevast raportist. ja ettepanek on selline, et äh, kõigepealt eh, me kuulame ära raportöörid, kokku on neid siis seitse. ja variraportöörid peavad andma siis eh, käega märku sõnasoovist ja neile annan ma sõna hiljem. kõigepealt astub rambivalgusse veel kord eh, härra Karska Margallo, Imar Fil, kes räägib Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusest. Muchas gracias, eh, presidenta. Este es probablemente uno de los dosieres aitäh, üks äh, nendest äh, küsimustest, mis on suurima tähtsusega selle, äh, selle ametiaja jooksul ja see on väga oluline ka Hispaaniale kui eesistujariigile. tegemist on Euroopa järelevalvesüsteemiga, mis peaks siis tagama koostöö mida teevad siis äh, äh, süsteemsete riskide nõukogu ja siis äh, kolm ülejäänud järelevalveasutust, pangandusjärelevalveasutus, väärtpaberituru järelevalveasutus ja pensionide järelevalveasutus. tegemist ei ole sõltumatute asutuste loomisega, vaid kogu selle süsteemi loomisega äh, ja selleks, et rääkida nüüd sellest süsteemi ideest, äh, siis äh, ma tõesti saan nõustuda sellega, et neil peaks olema ühine asukoht, et neid tuleks äh, kõiki kokku ka käsitleda ühise asutusena, vähemalt selles osas, mis puudutab pangandust ja kindlustust. Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu peab hindama makrotasandi riske ja siis ta saab paremini riskiolukorda hinnata ja saab kolme ülejäänud asutust äh, tegutsema panna. mina ütleks, et äh, Euroopa süsti-, äh, et nende riskidega peaks tegelema tõesti just Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu. ajalooliselt äh, vaadates ei ole tegemist esimese korraga, kui parlament äh, sellise teema kohta sõna võtab ja me ei saa nüüd minna vastuolu sellega, mida me enne oleme öelnud. ja aastal kaks tuhat äh, võtsin ma sõna finantsteenuste tegevuskava kohta ja see võet-, see tegevuskava võeti parlamendis ühe ühemeelselt, üksmeelselt vastu ja, ja eesmärgiks oli siis finantsteenuste turu loomine, maksustamise harmoneerimise ja, ja et äh, kõiki neid teemasid tuleks käsitleda paralleelselt, et äh, ei oleks äh, ebakõlasid kolme valdkonna vahel ja, ja seda kõike kirjutasin ma juba kahe tuhandendal aastal ja ma rääkisin ka sellest, et äh, tuleb järelevalvet tugevdada, aga meil oli väga suuri probleeme sellega, liberaliseerimine kogu siseturu jaoks ja samal ajal pidid äh, järelevalve eest vastutama, vastutama asutused, mis, ähm, siseriiklikud asutused. aga kui sellest oleks piisanud, siis oleks see olnud väga hea, aga kriis näitas meile vastupidist. ja siis oli ka Jeke van den Berchi raport, mis oli väga oluline ja kus puudutati väga olulisi küsimusi, ta ütles, et Euroopa finantsasutuste jaoks peaks olema loodud äh, ka järelevalveasutus ja ka minu teises raportis oli juttu äh, sellest, et äh, on vaja rohkem järelevalvet. Äh, kriis näitas, et meil oli õigus, kriis näitas, et see, mida me ütlesime ja mida tollane volinik ei soovinud edasi käsitleda, et see läks kõik äh, no, tõeks, aga volinik ei soovinud parlamendiliikmeid kuulda võtta. nüüd aga on olukord väga selge, tollal oli meil äh, La Rosieri äh, ekspertide komisjon ja seal öeldi, et valiti äh, minimaalsete nõudmistega lähenemine ja komisjon äh, lahjendas seda De, de la Rosieri et, arvamust veelgi ja piiras veelgi järelevalvevõimalusi ning komisjoni äh, aruannet äh, muutis omakorda veelgi lahjemaks nõukogu. härra Gozes rääkis äh, juba parlamendi neljast äh, raportöörist. parlament äh, ei ole nõus järele andma nõukogu kokkuleppele. me saame igal hetkel hiljem rahu sõlmida, aga praegu äh, on meil vaja lahingut äh, nõukoguga ja nõukogu eesistuja on ju äh, lubanud rohkem üle-euroopalist koordineerimist ja nii edasi. millised on siis need kolm kõige olulisemat teemat, milles me vastupanu osutame? ja mille vastu on ka kõige rohkem valitsusi. esiteks ühine Euroopa käsiraamat reeglitega selleks, et äh, reegleid kogu Euroopa territooriumil ühtselt tõlgendataks. meil on siin kolm omapoolset väga olulist äh, muudatust, me soovime, et äh, asutused et äh, asutustel oleks võimalus äh, tegutseda koha peal ja et äh, neil oleks õigus töötada välja konkreetseid tehnilisi soovitusi, tehnilisi reegleid. komisjon peab need tehnilised normid ka üle võtma, see on üks põhilistest mm, asjadest, mida me soovime, et kui komisjon ja komisjoni ja nõu- ja Äh, asutuse vahel on äh, erimeelsusi, siis nõukogu ja parlament peavad neid lahendama. Äh, mm, asutus ei hakka ju neid tehnilisi eeskirju suvaliselt välja mõtlema ja me peame vältima seda, et tekib, tekiks patiseis komisjoni ja asutuse vahel ning järgmine punkt Lissaboni leping ja sellest, kuidas parlamendi äh, pädevusi äh, paremini ära kasutada. ning äh, soovitused, nõudmised, me soovime, et suunised, soovitused, mida ei ole võimalik siduvalt kujundada, et neid, need oleks siiski nii siduvad kui võimalik. mõtleme näiteks juhtivate töötajate tasustamisele palka, pankades. nii et soovitused ja suunised peaksid olema nii äh, siduvad kui võimalik või neid tuleks äh, avaldada nii mm, äh, avaldada võimalikult suurele publikule ning asutuse juht peaks siis ka äh, andma aru sellest, et äh, milliseid ettepanekuid ta on teinud, milliseid soovitusi andnud, millised äh, siseriiklikud asutused on nende vastu olnud ja kui tegemist on siis näiteks krediidinõuetega, siis võiks need ka edasi selle teemaga tegeleda, kui mõni pank ei täida krediidinõudeid, omakapitalinõudeid ja siis oli juttu ka sellest, et kas asutusel peaks olema võimalus pöörduda mõne konkreetse eh, finantsasutuse poole, kui siseriiklik eh, asutus ei ole üle-euroopalise järelevalveasutuse eh, soovitusi järginud. et siseriik-, kui näiteks üle-euroopaline asutus ütleb, et siseriiklik asutus peaks midagi, mm, peaks tegutsema hakkama, aga ta seda ei tee, et siis peaks olema võimalus selle peale kaevata ning härra Oettinger ütles ka seda, et me peaksime vältima äh, selliseid peupingutusi, millel nagunii ei ole mingeid äh, tulemusi. ja siis kolmandaks, äh, kui Euroopa reegleid ei järgita või kui tegemist on väga erakorraliste juhtudega, et kui Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu peab seda äh, vajalikuks, aga kui äh, siseriiklikud äh, reguleerimisasutused ei pea seda vajalikuks, siis äh, peaks see nõukogu saama otse, ise otsuse langetada. me soovime asutuse rolli mm, parandamist, parlamendi rolli parandamist parlamentaarse kontrolli läbiviimiseks äh, see asutus saaks meilt rohkem võimu, kui ette oli nähtud, aga me tahame seda allutada äh, parlamentaarsele kontrollile. me tahame ähm, paremini kontrollitud äh, vastutustundlikku asutust, millel oleks äh, rohkem pädevusi ning nüüd järelevalvest ma soovitan teile seda internal review'd see on võib-olla midagi muud kui de la Rosieri aruanne, mis oli võib-olla liiga Mandri-Euroopa suunitlusega. ja internal reviews öeldakse, et äh, nende institutsioonide järelevalve, mille pankrot võiks viia kogu süsteemi kokkukukkumiseni, on äh, probleem, äh, probleem, mida ei saa lahendada siseriiklikud äh, järelevalveasutused ja siis tuuakse Islandi ja Ühendkuningriigi näide. et äh, üks variant on see, et äh, vastuvõtja riik saab õiguse anda ja nõuda institutsioonilt äh, äh, ähm, filiaalide ümberkujundamist ähm, siseriiklikuks äh, ettevõtteks või siis äh, me näeme ette teise ja euroopaliku lahenduse. mina oleks pigem selle Euroopa lahenduse poolt. Sanchez Presedo äh, nägi siin ette ajalised üleminekuetapid, kolm etappi, et need institutsioonid, mis tegutsevad ühes liikmesriigis ja millel ei ole võimet süsteemi ohustada, et neid äh, reguleeritakse siseriiklikult ning siis piiriülesed asutused, mi-, need allutatakse vastavate riikide järelevalveasutustele, aga Euroopa järelevalveasutusel oleks oluline vahendaja roll, kui erinevad siseriiklikud järelevalveasutused ei jõua kokkuleppele ja kohustus oleks ka langetada äh, sellisel juhul siduv otsus. kui järelevalveasutused midagi ei tee äh, ja kokkuleppele ei jõua, siis ohustatakse süsteemi tervikuna. ning kolmas variant kui tegemist on äh, selliste asutustega ja ma viitaksin nüüd Briti aruannetele, mida nii konservatiivid kui liberaalid äh, toetavad, et äh, tegemist on siis nende väheste asutustega, mis on tõesti üle-euroopaliselt olulised ja mis soodustava, ohustavad kogu süsteemi, et need allut-, allutatakse siis üle-euroopalisele järelevalveasutusele. aga siseriiklikud järelevalveasutused saaksid ülesand-, vastuseid, mida neile annaks siis äh, Euroopa järelevalveasutus. aga mul on siiski teatavaid kahtlusi selles osas, et äh, kas äh, sel-, niimoodi mm, on võimalusi pädevusi delegeerida, aga kui Euroopa järelevalveasutuses oleks olnud selline pädevus, siis ta oleks võinud näiteks kohe sekkuda Kreeka juhtumi puhul vastavalt artiklile kolmkümmend üheksa, mis puudutab Järelevalvenõukogu ja rahvusvahelisi norme, ma rääkisin sellest just ka proua Ferreiraga, et kes vastutab pankroti õiguslike tagajärgede eest. Ähm, minu jaoks on eesmärk väga selge, me tahame vähendada äh, riske maksumaksja jaoks, äh, nii et nad oleksid minimaalsed ja sellepärast me ütleme, et fond, mida eelnevalt e, rahastatakse, peab olema euro-, allutatud Euroopa järelevalveasutusele. ja siis kaotatakse siseriiklikud fondid selleks, et vältida sellist töö dubleerimist ja sellist fondi kasutatakse siis maksumaksjate, äh, maksumaksjatele tehtud kahju hüvitamiseks. ja see fond võiks äh, siis kasutada rahasid ka rah-, rahvusvahelistelt turgudelt, kui fondi enda rahadest ei piisaks kahjude hüvitamiseks. ning kolmas ja viimane element. ja nüüd ma jõuan nende subjektiivsete või moraalsete ohtude probleemini. Öeldakse, et parem on see, kui me siin äh, kasutaks sellist vastastikuse äh, mõistmise memorandumit, äh, mis koostati enne, koostatakse enne kriisi, mitte alles tagantjärele, nagu Fortise puhul. siin on juttu tagajärgedest erineva, konkreetsetele riikidele äh,, nagu mahud ja, ja kahjude ulatus, et selliseid kriteeriume võiks kasutada küll ning lõpetuseks selle raporti äh, põhi filosoofia seisneb selles, et meil on vaja rohkem järelevalvet, rohkem Euroopat ja vähem riske maksumaksjatele. Need on need, äh, selle raporti kolm põhi, äh, põhieesmärki. ja ma arvan, et see ja vastab ka sellele, mida öeldi eelnevas arutelus Ferreira raporti kohta. me võiksime saavutada Hispaania ja Portugali harmoonia siin äh, enne üle-euroopalist harmooniat. Uh, aitäh, see on Gigot, äh, raportöör Euroopa väärtpaberituru järelevalve asutuse osas. Ähm, ma tahaks öelda, et äh, et lisaks Hispaania, Portugali sõprusele tekib meil parlamendis ka Põhja, Kesk, Ida, Lääne ja Lõuna-Euroopa vahel, sest äh, praegu ei ole meil äh, majandusküsimustes alati kooskõla selles, mida, üksmeelt selles, mida tehakse Lõuna- või Põhja-Euroopas või Ida- ja Lääne-Euroopas. ja ma arvan, et parlament peab olema see koht, kus äh, vas-, astutakse kriisile vastu, nii nagu äh, kolleeg Karska Margaljo seda just äh, kirjeldas, et kõrvaldataks, kõrvaldatakse, kõrvaldatakse need olulised vead, mis on järelevalves ja parlament peab andma oma panuse sellesse, äh, laiendama Euroopa ruumi ja mitte mõtlema sellele, kuidas mm, järelevalvet äh, renatsionaliseerida, see oleks vale vastus kriisile ja seetõttu on väga hea, et äh, seoses järelevalvestruktuuridega ja mitte üksnes nende kolme mikrotasandi järelevalveasutusega, vaid ka Euroopa süsteemi, süsteemsete riskide nõukogu puhul on meil vaja leida sidus äh, vastus nendele vigadele ja probleemidele, mis finantsjärelevalve vallas on olnud ja leida sobivad vastused ka öö, ähm, süsteemsete riskide vallas ma ei taha korrata seda, mida äh, siin juba on öeldud, see on, oleks vastuolus selle koostöö iseloomuga ja see oleks kohalolijate jaoks ka igav ja seetõttu ma väga lühidalt käsitleks mõnda as-, aspekti, kus äh, meie raportites on teatavaid äh, erinevusi nüanssides või, või mida ajal, ajalistest põhjustest tulenevalt ei ole veel käsitletud. Need raportid on väga sarnased, äh, kuna kõik on veendunud, et suured piiriülesed institutsioonid ähm, peavad olema, äh, on Euroopale vajalikud ning äh, sellest tuleneb ka see, et vaja on leida vastus küsimusele, et kui asjad lähevad halvasti, kes siis selle kinni maksab ja need ei saa olla liikmesriigid, kui liikmesriigid enne ei olnud vastutavad järelevalve eest. ja veel üks äh, teema, mis on seotud selle küsimusega, et kes maksab ja äh, keda puudutavad need järelevalve finantstagajärjed. ja kõik kolm raportit on äh, selles osas ühel meelel ja mulle tundub väga oluline olevat seda rõhutada, et see ei saa olla nii, et äh, artiklis kakskümmend kolm öeldakse, et kui on mingi mõju liikmesriikide rahandusele, siis on äh, Äh, siis on olemas vetoreht, sest see viiks Euroopa õigusloome absurdini. kujutagem endale ette, et ainult äh, seetõttu, et mõned äh, ametnikud peavad punktist A sõitma punkti B, on sellel otsene mõju liikmesriikide eelarvetele ja sellise põhjendusega on võimalik olla mõne õigusakti vastu, see võib olla väga absurdne jõuda poliitilise kabare-, kabaree lähedusse, kui näiteks kirjutatakse mingi, kolmekesi mingi kiri ja öeldakse, et millised on need otsesed tagajärjed liikmesriikide rahandusele ja siis saadaks vastus, et me teame, tegemist on raske mõistega, aga me oleme meeldi nõus teiega sellest rääkima, siis see ei ole tõesti mm, selli-, see, kuidas, see kohane moodus seaduste loomiseks, see on lihtsalt poliitiline naljategemine ja tuleb öelda, et liikmesriigid peavad tõestama seda, et mõnel Euroopa õigusaktil on oluline mõju nende eelarvetele, aga mui-, muidu ei saa see olla mingi põhjus Euroopa õigusaktide tagasilükkamiseks ning teine küsimus, mis äh, minu silmis on oluline selle valdkonna jaoks, mis minu, mida mina käsitlesin, et uuel Euroopa järelevalveasutusel peaks olema võimalus äh, konkreetsed tooted, äh, konkreetsete toodetega kauplemine keelata. on aegu, kus on vaja öelda, et me lõpetame katmata lühikeseks müümise või me keelame spekuleerimise äh, Kreeka riigilaenu obligatsioonidega või nende, nende tuletisinstrumentidega, see on õigus, mis Euroopa asutustel peab olema, sest me oleme nüüd näinud, et turgudel osaliselt te-, tegeldakse selliste asjadega, mis on väga piir-, millel on väga vähe tegemist äh, reaalmajanduslike kaalutlustega ning teine asi, millest ma tahaksin teiega veel rääkida, on apellatsiooninõukogu äh, roll. meie teeme ettepaneku, et tegemist oleks ühis, et see tuleks, sellest tuleks kujundada ühine komitee ja selle taga on mõte, et me tahame seda ühiskomiteed tugevdada. ma tean, et siin on ka teisi kolleege, kes on samal arvamusel ja meie meelest ei ole see loogiline, et meil on kolm erinevat institutsiooni, kes tegelevad kohati suhteliselt sarnaste turgudega ja veel vähem loogiline oleks meie meelest see, et need oleks kolmes erinevas asukohas ja see tähendab seda, et kriisiolukorras ei oleks võimalik kasutada mitteametlikke äh, kommunikatsioonivahendeid ja et tegeleks, tekiks kolm erinevat kult-, ettevõt-, kolm erinevat kultuuri. aga kolme erineva komitee tugevdamine on äh, üks neist moodustest, kuidas me äh, saaksime edasi jõuda selle integreeritud järelevalve teel ja meie peaksime mõtlema järele sellele, et kuidas me sellist ühist kat-, kattuvat ala saaksime edendada ja kuidas me lõpuks jõuaksime tõesti integreeritud üle-euroopalise finantsjärelevalveni. aga raportid äh, juba kujutavad endast äh, suurt sammu selles suunas ja seda näitab ka Euroopa integratsiooni ajalugu, et parlament peaks olema ambitsioonikas, me ei peaks eesmärgiks võtma mitte üksnes neid eesmärke, mis meil siin on sõnastatud, me, kui me peame tegelema siis äh, nõukogu ja kolka patriotismiga, siis me peame muidugi sellega äh, Mm, silmitsi seisma ja mm, läbirääkimisi pidama, aga selliseid põhimõttelisi reegleid ei tohiks me unustada, mis juba Delori puhul olid, et Euroopa, eh, Euroopas minnakse edasi samm-sammult, aga siin tõesti tuleks teha suur samm ja siis edaspidi üritada mm, seda suurt sammu nii palju kui võimalik ka ellu viia, aitäh! Uh, aitäh! nüüd läheme edasi Peter Skinneri raporti juurde Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalveasutuse kohta. Peter, palun! Uh... aitäh, esinaine! Need on olnud tõepoolest põnevad äh, nädalad ja meie eesmärgiks on saavutada midagi, mis äh, oleks äh, parlamendi seisukohaks äh, läbirääkimistes nõukoguga, kuid samas soovime me välja töötada omapoolse visiooni, mis ole-, põhineks sellel, mida teha ettevõtetega, kuid samas mida, kuidas vastata kodanike ootustele Euroopa Liidus, kuidas see võimu nihe peaks finantsturu valdkonnas välja nägema ja just seda arvestades olengi koostanud dokumendi, see põhineb Euroopa Liidu konsolideerumisele ning lõimumisele. ma saan äh, aru sellest alusest, millest lahtus, lähtus komisjon oma ettepaneku väljatöötamisel, kuid äh, samas on siin vajalik ka teatud kontrollimehhanismi, milleks parlament ju siin ongi siin on teatud eriarvamusi tõepoolest äh, komisjoni ning meie seisukohtade vahel, me soovime tõepoolest enda dokumendi alusel äh, tööd teha ning äh, välja töötada oma arvamuse. mul on siin kuus põhiteemat ja käiksin need kiirelt üle meil on võib-olla vajadus ka teiste teemade järele, mida me peaksime kolleegidega veel arutama. lisapädevus parlamendile, äh, ametikohtade täitmisel, komisjoni pädevuse vähendamine, ringkaitsemaksu poliit-, kaotamine maksupoliitikas, suurem lõimumine Euroopa järelevalvesüsteemi kaudu ning ühiskomitee, mille peaks läbi välja töötama. samuti enam, suurem välisekspertide kasutamine ning konkreetsete näidete arvesse võtmine. lisapädevus parlamendile, parlament äh, osaleb ESA-de äh, juhtide määramisel ja see on äh, ainus äh, võimalus äh, kodanike ootustele vastata. ESA-de juhid raporteeriksid parlamendile ja nad annaksid meile lisainformatsiooni siis, kui meie seda soovime, mitte ainult siis, kui nemad heaks arvavad. ja me peaksime määrame ära selle, millal aruandeid koostatakse ja kuidas neid koostatakse, et tagada nende asutuste läbipaistvus. teatud komisjoni pädevuse kärpimine, äh, Antoni Sanchez-Pasea just selle küsimusega tegeles, mm, komisjon ei peaks saama muuta tehnilisi standardeid, neil oleks küll teatud otsustusõigus seal läbirääkimistel, kuid nagu ütles Garcia Marquez, komisjon ei peaks olema see, kes eriolukorra välja kuulutab. Sven mainis äh, seda kirja, mille me koostasime, mis komisjoni poolt, mis nõukogu poolt kõrvale jäeti, nii et me peaksime kinni pidama sellest äh, äh, rahandus, maksundusalase vastutuse klauslist. meil peaks olema mõjuhinnang ning äh, täpsem selgitus selle kohta. me peame oma Lissaboni lepingu kohaseid ülesandeid tõsiselt võtma. parem õigusloome eeldab äh, mõjuhinnangut, äh, seda, äh, kuidas koostatakse soovitusi, kuidas neid arvesse võetakse ja siin mitte ei räägi me ainult headest praktikatest. suurem lõimumine ja konsolideerumine, see peaks olema aluseks Euroopa järelevalvesüsteemile ühiskomitee rolli tugevdamine selleks, et panna alus tsentraliseeritud ning integreeritud Euroopa Liidu järelevalvesüsteemile. see on midagi, mis on puudu kõikidest nendest äh, raportitest, sest äh, need äh, institutsioonid ei võimaldaks meil neid, seda küsimust kaaluda, kuna on teatud konkurents sellest vaadata, kuidas, mis nendest maimukestest lõpuks välja tuleb ja ma loodan, et nad äh, tõepoolest kujunevad äh, tugevateks organisatsioonideks ja siin mängib see ühiskomitee väga olulist rolli. nii et vähemalt minu raportis äh, olen ma üle vaadanud sellest, kuidas see protsess peaks aset leidma ja loodan, et me kõik osaleme selles protsessis. ja nüüd suurem välisekspertide esindatus, me peame kasutama neid häid tavasid, mida on siiani kasutatud, välisekspertide mõju peaks kasvatama õigusalaste ekspertide nõu no.. nii et me peame kindlasti muutma selle kõik asjakohaseks ning ka sidusrühmadele oluliseks. et näidata kodanikele, et me teeme tööd nende huvides, mitte institutsioonide huvides, aitäh! Uh, aitäh, Peeter uh...! nüüd siis finantssüsteemi makrotasandi usaldatavus järelevalve Euroopa süsteemsete riskide nõukogu kasutamise äh, kohta saab sõna proua Goulard Aldest. aitäh, esinaine, ma ei räägi pikalt, äh, kuna juba öeldud on, me tegime koostööd ja eelnev, teised raportöörid on juba sõna võtnud, äh, olgu siis tegemist omnibus direktiiviga või teistes küsimustes. kolm näitajad makromajanduse tasandil. kõigepealt on eesmärgiks lähendada erinevaid makro- ja mikrotasandi äh, aspekte ning tugevdada mikroökonoomilise majanduse, äh, mikroökonoomilise analüüsi osakaalu. siiani on äh, kogu see analüüs olnud eraldatud nii et äh, meile tundub, et äh, praeguse kriisi tingimustes äh, me peaksime astuma suure sammu edasi ja seda ütlesid juba ka eelkõnelejad. nii et meil oleks siis võimalus luua ühtne järelevalvekultuur ja see tulenes ka kuulamistest La Rosieri raportist siin on äh, tegemist pikaajalise protsessiga, miski ei muutu üleöö, kuid me peaksime äh, tagama selle, et usaldusväärsus kogu selle protsessi vastu oleks äh, suurem ja et see lähenemine oleks tõepoolest ühtne. me sooviksime, et me oleksime avatud ka suuremale koostööle parlamendi ning nõukogu vahel. teine probleem me peaksime olema veendunud sellest, selles, et äh, Euroopal oleks tõepoolest sellist järelevalveasutused, mis äh, aitaksid paremini tegutseda ka globaalselt. kui me vaatame seda, mis äh, toimub mujal, näiteks Ameerika Ühendriikides, kellelgi ei ole ideaalset lahendust. kuid lahenduste otsimisel peab Euroopa Liit olema piisavalt nähtav, piisavalt esindatud ja sooviksin äh, siin ka ühe selgituse sisse tooda. see riskikomitee, mis äh, Keskpanga loodi ja La-, La Rosieri raportile põhinevalt äh, on paika pandud ka see presidendi roll. meil peaks tõepoolest Euroopa Liidu tasandil olema tugev ametkond. oluline on see, et selle vastutava asutuse juht oleks tõepoolest, tema roll oleks defineeritud. raske oleks ette kujutada seda, et äh, kui seal tekib see valim-, valimise moment, et siis Euroopa Keskpanga president äh, sellise valimise kaotaks me peaksime suurendama äh, selle äh, asu-, asutuse aruandlust või vastutust parlamendi ees. peaksime samuti äh, selgemalt välja tooma selle, et erinevate ESA-de juhid tuleksid parlamendi ette aru andma võtaks arvesse ka parlamendi soovitusi. teiseks on väga oluline see, et vastukaaluks Euroopa Keskpanga suurele rollile me peaksime neid asutusi enam avama et järelevalveasutused, kes tegutsevad eh, sõltumatute ekspertidega ning keskpangadega, et eh, neil oleksid kõik vahendid kriisile vastamiseks, me ei peaks eh, kogu süüd nende kaela ajama. et peaks tegemist olema tõepoolest sõltumatute Äh, isikutega, mitte lobistide poolt välja pakutud äh, inimestega, kes äh, saaksid siis sisse tuua tõepoolest asjakohaseid märkusi. komisjoni eelnõu on siin keskendunud tehnilistele aspektidele ja mm, need äh, luues äh, sellise te-, äh, pigem teadusliku või akadeemilise nõukogu, see aitab meil vältida tasakaalu puudumist otsuste langetamise protsessis. muidugi ei ole meil vastuseid kõigile küsimustele, kõigile probleemidele, kuid vähemalt me peaksime algust tegema arut-, aruteluga, et vältida seda, et me jõuaksime tagasi äh, business as usual'i või asjade tavakulgemise juurde. kindlasti on siin äh, mitmeid nüansse, kuid äh, põhisuuna osas peaksime me kõik olema ühel meelel ja loodan, et selles ühtses mängus me jääme ka ise ühtseks. Mm, kindlasti me kõikide valimisringkondades on äh, tööpuudus kasvanud, äh, VKE-d on raskustes äh, ja me ei peaks mitte kuulama ainult mõjuvõimsaid inimesi, kes saavad maksta konsultantidele, vaid me peaksime kuulama tavakodanikke, aitäh! Um, now... aitäh! nüüd me läheme Euroopa Keskpanga eriülesannete juurde seoses Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu tegevusega. raportööriks on Ramon Tremosa Ebachels. suur aitäh, proua esinaine! minu raport on nii lühike, et räägin tõesti ainult paar minutit ja oma lühikeses raportis olen rõhutanud, kui tähtis on tugev side Euroopa Keskpanga ning Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu vahel. ja nagu ütles Silvi enne mind, on see suhe, see seos tegelik siis, kui Euroopa Keskpanga eh, president on samaaegselt ka süsteemse, eh, süsteemsete riskide nõukogu president. ma arvan, et Euroopa Keskpank on võitnud meie usalduse viimase kümne aasta jooksul ning nüüd peab kogu maailm seda esmaklassiliseks institutsiooniks. ma ei hakka siin üksikasju lahkama, kuid ma võin rääkida näiteks David Marshist, kes on anglosaksoni äh, majandusteadlane ja kes on äh, Saksamaa riigipanka alati suhtunud kriitiliselt, kuid äh, nüüd tunnustab Euroopa Keskpanga rolli. muidugi on mul hea meel arutada neid küsimusi lähemalt ka oma Briti kolleegidega. nagu öeldud, on kõige tähtsam seos Euroopa Keskpanga ning Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu vahel. minu arvates ja nii on kirjas ka minu raportis on Euroopa Keskpank ainuke sõltumatu institutsioon, millel on piisavalt moraalset ja materiaalset vara, et ta üldse saaks vormida Euroopa järelevalvetöö tulevikku ja äh, seetõttu väidan ma, et Euroopa Keskpanga president peab olema esindatud Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogus ning ma esitan ka muudatusettepaneku, kus on öeldud, et härra Trichet, kes praegu on Keskpanga president, peaks käima regulaarselt parlamendis ähm, aru andmas ja rääkimas, kuidas kulgeb Euroopa järelevalvetöö. sellisel juhul oleks meie töö paremini nähtav, arusaadavam ja läbipaistvam ka kodaniku silmis just niimoodi ju tekkiski finantskriis, puudus läbipaistvus. ma arvan ka, et Euroopa Keskpank peaks laskma kasutada oma sekretariaati, andma halduslikku ja õiguslikku abi, toetamaks Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu tööd. ja ma väidan veel, et Euroopa Keskpanga ressursside abil õnnestub tagada, et nõukogu piisavalt rahastatakse ja sekretäriaat, mille äh, äh, talitused asuvad teenima ka süsteemsete riskide nõukogu, vastutab ju muuhulgas äh, tõhusa teabevahetuse eest nii mikro- kui makrotasandil. ja ma tunnistan, et need andmed on väga delikaatsed, seetõttu peab sekretäriaadi töö olema konfidentsiaalne. suur tänu teile, jään ootama teie kommentaare ja muudatusettepanekuid suur aitäh ka teile. me läheme edasi järgmise raporti juurde. Euroopa pangandusjärelevalve ja teiste asutuste volitused ehk siis Omnibus üks ning äh, siin on raportöör härra Preseda. suur aitäh, proua esinaine ma ei räägi tegelikult ainult Omnibus ühest, sest Omnibus ühega vaadatakse uuesti läbi kõiki üksteist sektoriaalset pangandusdirektiivi. osa, osadega kauplevad turud püüavad, osakutega kauplevad turud püüavad kohalduda uute järelevalvereeglitega ning luuakse neli uut asutust sektoriaalseks järelevalveks ning need integreeritakse uude süsteemi. praegu on meil fragmenteeritud süsteem, mis sõltub erinevate liikmesriikide asutustest, need äh, olemasolevad killukesed äh, tuleks äh, luua, tuleks liita ühtsesse integreeritud süsteemi. seega vaadatakse läbi need üksteist direktiivi, tugevdatakse koostöömehhanisme olemasolevate ning uute asutuste vahel, luuakse uusi menetlusi eriti teabevahetuseks nende asutuste vahel ning samaaegselt äh, kujundatakse, äh, luuakse uusi, uusi tekste. kõige tähtsam on aga koordineerimine kolledžite siseselt ning asutuste vaheliselt, erinevate Euroopa asutuste vaheliselt. piiriülene ähm, sektorite vahel, vaheline koostöö. ja kõige tähtsam äh, mõte selles raportis ei puuduta tegelikult äh, direktiivide uuendamist, vaid pigem läbivaatamist ning vajadusel äh, inkorporeeritakse sätted järelevalve kohta. Ähm, osasid nendest üheteistkümnest direktiivist juba vaadatakse uuesti läbi ja siinkohal tahaksin märkida et veel üks tähtis element on raamistiku muutumine seoses Lissaboni lepinguga. sest Lissaboni leping räägib delegeeritud õigusaktidest ning rakendusaktidest, viimased leiame artiklist kakssada üks. ja võttes arvesse neid muudatusi, on, oleme kirja pannud mõned põhimõtted siis delegeeritud õigusaktide kohta, kuid rakendusaktide kohta on meil tegelikult ka määrusi olemas ja nüüd oleme me määratlenud täpsemalt kohaldamisala. mis on tehniliste standardite kohaldamisala? et need võivad olla osaks delegeeritud õigusaktist või rakendusaktist. ennekõike aga kasutan ma ühte kindlat kriteeriumit, kõik need reguleerimised ja analüüs. on seotud delegeeritud õigusaktidega ja kõike muud tuleb hinnata eraldi. seega ma ei vaata mitte ainult Lamafalusi äh, struktuuri, vaid kogu Euroopa, Euroopa süsteemi ülesehitust ning äh, püüan anda soovitusi selleks, kuidas me saaksime neid sätteid harmoneerida Euroopa tasandil, millise tas-, millise piirini see on üldse võimalik. ning seejärel tuleb kooskõlastada erinevad delegeeritud ja rakendusaktid. ma kasutan äh, ma, ma ütlen seega, et meil peab olema üks äh, reeglite raamat, kuid mis seal olema peaks? komisjon ei ole ju määratlenud ega klassifitseerinud, milliseid arenguid ta täpselt õigusloomes näha soovib ning mina teen seetõttu ettepaneku eristada kolme aspekti selles reeglite raamatus. kõigepealt siis, kui me vaatame määratlusi ehk definitsioone, siis eh, me peame kasutama Euroopa tasandil ühisdefinitsioone, et eh, kõik asutused oleksid samal pulgal, et nad saaksid asjadest ühtemoodi aru. teiseks aruandlus ja avalikustamisnõue on väga tähtis, sest turg peab saama piisavalt teavet ja avalikkus peab samuti suutma mõista erinevaid kriteeriume, mida kasutatakse. ainult siis on võimalik tagada turu normaalne toimimine. ja kolmandaks, standardid paremaks koostööks erinevate asutuste vahel ja süsteemide siseselt see ei ole äh, tegelikult operatiivaspekt, vaid äh, selgitab seda, kuidas toetada riigiasutuste tööd. seega siis kolmas äh, tähtis osa ongi toetavad elemendid. ja mm, selline delegeeritud akt tuleks esitada kontrollimiseks nõukogule ja parlamendile. meil on üle kolmesaja muudatusettepaneku, mida on muidugi väga palju, äh, kuid kõigis neis tegelikult korduvadki need kolm kategooriat. tehnilised standardid ei ole oma olemuselt äh, harmoneerivad, harmoneeruvad. rakendusaktide puhul kasutatakse tavapärast menetluskorda ehk siis äh, komitoloogia menetlust. ja lisaks peaksime me kasutama ka, ka uusi kriteeriumeid täna äh.. suur aitäh, härra Palts. härra Palts ütleb, et tema ei soovi Omnibus kahe üle mõtteid vahetada. kas ma sain teist õigesti aru? jah, väga hea. kas ikka soovite paar sõna öelda? ma ei saa mitteametliku dokumendi kohta täna veel seisukohta avaldada, komisjon ütles, et äh, et selle raporti avaldamine on plaanitud aprillini, et ma lükkaks selle äh, Äh, edasi hilisemasse aega. I will move on to sort of shadows and others and first I have got I am taking nüüd äh, läheme siis variraportööride juurde selles järjekorras, kuidas nad ise mm, märku andsid, Vicky Ford, palun. aitäh ja aitäh äh, raportööridele kogu selle tehtud töö ja jõupingutuste eest, mis siia sisse on pandud. põhimõtteks siin äh, on vähendada riske finantssektoris kogu äh, Euroopas. siin on äh, taga, vaja tagada selgus, järjepidevus äh, seadusandluse rakendamisel ning kriisi haldamine. nii et meil oleks siis ühtne lahendus, mis aitaks meil ka kriisiolukorras toime tulla. olen nõus äh, raportööridega, et tegemist on ehk äh, ühe olulisema seadusalgatusega. me räägime siin äh, seadusandluse rakendamisest läbipaistvalt ning järjepidevalt kogu Euroopa Liidus. kahetsusväärne on see, et informatsiooni ei jagada nii selgelt ja läbipaistvalt ähm, ka teiste fraktsioonidega väljaspool raportööri fraktsiooni, et meil ei ole olnud kohtumisi variraportööridega siiani selles küsimuses, nii nagu teiste raportite puhul on, raportööridel oli äh, neli kuud, et enda muudatusettepanekuid esitada, kuid meil on ainult kaks nädalat äh, enda muudatusettepanekute väljatöötamiseks. hea oleks, äh, Sven, kui äh, sa saaksid meiega jagada seda kirja, mida sa oled komis-, mida sa koos teiste raportööridega komisjonile saatsid ning äh, sooviksime näha ka nende vastust, see on tõesti väga tõsine pretsedent. ma tervitan neid ähm, muudatusettepanekuid, osasid neist, mis äh, te olete siin teinud, ähm, erinevad need äh, konsultatsioonid sidusrühmadega ja see, et on välja toodud nende äh, asutuste juhtide rollid ning äh, parlamendi roll, samuti ka see tagatis, garantiiklausel, kui ma mõtlesin äh, nende erinevate lepinguvormide peale, mida ei peaks sõlmima, siis äh, tuli mulle pähe see, et äh, seda tagatise klauslit peaks kasutama tõepoolest ainult äh, sellistel juhtudel, kui see on tõepoolest õi-, vajalik ning õigustatud, nii et see pärineb tegelikult abielulepingu sõnadest, mida ühe Kuningriigis kasutatakse. Need äh, inimesed, keda me täna siin esindavad, on ju ise maksumaksjad ja isik, kes langetab otsuse kriisiküsimustes, äh, see peaks äh, ka vastutuse endale võtma ning kulud enda katta võtma, kanda võtma. nii et äh, Mm, mulle tundub, et mitte alati me siiski ei pea sellest põhimõttest kinni. nüüd rääkides piiriülesest järelevalvest, võib-olla siin on siiski ähm, teatud asjad meie eest ära otsustatud, muidugi meil on vaja paremat äh, piiriülest järelevalvet, kuid äh, seda peab teostama väga selgelt piiritletud õiguslikul alusel, kuid mõned nendest äh, ideedest, mis äh, esmapuhul on välja toodud ja ka pangandus äh, järelevalveasutuse puhul on välja toodud, need võivad teatud õiguslikke äh, segadusi kaasa tuua. et ESA peaks äh, saama otseselt kohaldada direktiive ettevõtetele äh, kui mina õigesti aru saan, siis äh, need äh, direktiivid ei ole sugugi siduvad ettevõtetele, vaid ähm, liikmesriikidele ja sellise segaduse peaksid kõrvaldama. nüüd äh, järelevalveasutused peaksid tegema otsuseid, mis oleksid justkui diskretsioonil põhinevad, kuid Euroopa Kohus on öelnud, et sellist pädevust ei tohiks järelevalveasutustel olnud, nii et olema, nii et selles osas me peaksime end selgemini väljendama äh, ettevõtetel on vaja järjepidevust äh, selles osas, kes on nende järelevalveasutus, ei saa ühel päeval äh, olla ühenduses ühe järelevalveasutusega, järgmisel päeval teisega. ja siin ongi küsimus, kas äh, järelevalveasutustel on piisavalt inimressursse, et anda mm, abi ning nõu ka keerukatel piiriülestel juhtudel järelevalve eh, eeldab seda, et järelevalveasutuse ning ettevõtte vahel on eh, väga hea suhe ning ehm, järelevalveasutused peavad olema piisavalt kursis ka selle turuga, kus eh, ettevõtted toimivad, toim-, toimivad. tasakaal kogu informatsiooni avaldamise ning konfidentsiaalsuse vahel on samuti üks oluline aspekt mitmetes äh, kohtades ma näen, et äh, räägitakse sellest, et enam infot peab avalikkusele kättesaadavaks tehtama, et ühelt poolt muidugi suurem läbipaistvus, kui teiselt poolt peaks äh, turgudel tundlikku informatsiooni austama. kui ettevõtetel on probleeme sellega, et kogu informatsioon peab olema äh, avalikustatud, siis see tähendab ka seda, et äh, ettevõttel ei ole piisavalt usaldust järelevalveasetuse suhtes. kui meil on hea koostöö äh, järelevalveasutuste ning ettevõtete vahel, siis ähm, samas võib meil tekkida selline olukord, kus ettevõtted jagavad küll infot oma kohalike järelevalveasutustega, kuid äh, ei tee seda äh, piiriüleste järelevalveasutustega. see, ma olen, see, mis puudutab kriisi lahendamisfondi loomist, see, kogu seda ideed, sa oled näidanud siin, kui, kui keerukas kogu see valdkond on. kui me lähtuksime sellest Rootsi mudelist, siis äh, see kulutaks endast kaks koma viis protsenti SKT-st ja inimesed peavad mõistma seda, kuidas see toimib. ja sa oled esitanud terve rea küsimusi. millistest institutsioonidest me siin täpselt räägime, kas on tegemist äh, suurte asutustega ja kuidas seda suurust täpselt äh, mõõta, et kas see on mingi protsent SKT-st. isegi kui oleks tegemist ainult äh, suurte äh, institutsioonidega, kas ei oleks siiski tegemist äh, Northern Rocki või Lehmaniga? räägite siin liikmesriikide tagatistest, kuidas seda kõike tagada ja mis mahus, mis valuutas ja siis räägitakse ka koormuse jaotusest, võib-olla me võiks peale oma ko-, see olema hoiuste taga, tagamise puhul, kuid millist tüüpi hoiuste puhul? millisele väärtusele põhinevad? või peaks see võib-olla olema tuludepõhine? nii et ja kuidas samas seda tulu mõõta, millisel, milliste kriteeriumidega? ma tean, võib-olla ma siin äh, olen veidi kiuslik, kui ma neid kõiki küsimusi hakkan siin välja tooma, kuid äh, tegelikult äh, sellega kaasneb terve rida nüansse ja see kõik meile võib, võib meile liialt kalliks maksma minna. nii et kui me siin valesti toimime, siis me riskime sellega, et kogu see järelevalvesüsteem läheb omadega rappa nii et ma sooviksin, et nende küsimustega tõepoolest äh, tegeletaks äh, juba ka kriisi lahenemise debatis. nii et väga oluline on, et me sellega tegeleksime, seda võimalust me ei tohi mööda minna lasta. aitäh, kolleeg Sanchez, kas te tahate oma teema juurde naasta? pangandusjärelevalve. Eh, aitäh, esmalt äh, sooviks õnnitleda härra Garcia Margallot tema ettepaneku ja raporti eest. sellest kindlasti ei peaks saama monoloog, õigusloome eeldab alati dialoogi, aga parlament peab väga selgelt oma seisukoha välja öelda, ma tsiteeriks Umberto Ecot, ta ütleb, et tegemist on integreeritud apokalüpsisega, ta mõtleb sellega, et parem peaks, on see, kui, kui ollakse väga ambitsioonikad. me tahame lähtuda ülemaailmsest järelevalvest ja võtta seal liidrirolli ja luua maailma kõige usaldusväärsema järelevalvesüsteemi ning me soovime hoolitseda selle eest, et rahandus tagaks jätkusuutliku majanduse ülesehitamise. see on see eesmärk, mille poole me püüdleme ja me peaks minema nelja suunda, esiteks on meil vaja järelevalvesüsteemi, mis äh, oleks üles ehitatud süstemaatiliselt, kus oleksid selged reeglid, mis äh, ei lähtuks mitte üksnes äh, ähm, õiguspärasusest, vaid ka vastab ka Baseli eh, mm, põhimõtetele likviidsus ja turvalisus. meil on vaja selgeid reegleid, mis ei saa olla seotud üksnes õiguspärasusega. teiseks, süsteem peab olema sidus mm, ja peab olema tasakaal siseturu toimimise ja eh, lähimuspõhimõtte vahel. me peame mm, nägema ka seda, et eh, järelevalves äh, lähimuspõhimõte ei öö, äh, puudutab ka öö, äh, kõigi, kõiki neid öö, finantsasutusi siseselt ning tegemist peab olema Euroopa süsteemiga, tegemist peab olema horisontaalse süsteemiga, mis hõlmaks kõiki äh, finantsasutusi ja finantsjärelevalveasutusi. ei, asi ei saa olla nii, et tegemist oleks üksnes suurte finantsasutuste klubiga. tegemist peab olema horisontaalse süsteemiga, mis koondaks kõiki äh, asutusi kõiki institutsioone. loomulikult äh, peab, tuleb äh, pädevused korralikult piiritleda, tuleb luua äh, erinevad menetlused, meil on siseriiklikud menetlused, siseriiklikud järelevalvenõukogud ja need on äh, loomulikult erineval tasemel ja siis äh, on meil ka, äh, püüdleme ka makro- ja mikrotasandi integratsiooni poole, sest hetkel on need üksteisest veel liiga kaugel, vaja oleks neid paremini integreerida ja teha seda ka erinevate ettevõtete siseselt. lisaks sellele peab olema tegemist järelevalve õigusliku süsteemiga, see tähendab seda, et Mm, ei koostataks mitte üksnes tehnilisi norme õigusloomelise menetluse raames, vaid et tegemist oleks tõesti järelevalve õiguslike äh, normidega, mida ole, peaks, peab olema võimalik välja töötada, seda, mm, see tuleks kuskile kirja panna. ja kui makroasutused ähm, annavad välja varase hoiatuse, siis me võiksime siis äh, me tagaksime sellega äh, selle, et neil oleks ka korralik äh, mõju, et varakult oleks Euroopa tasandil võimalik instrumente välja töötada. Euroopa asutused peavad tegelema nende süsteemsete riskidega, mis meid globaalselt ähvardavad. ja meil peab olema, peavad olema neile Euroopa vastused. Need süsteemi üksused ei pea mitte üksnes varaseid hoiatusi välja andma, vaid kui süsteemsete riskide nõukogu tuvastab ohu, siis ähm, peab olema võimalik äh, ka midagi ära teha, näiteks äh, kõrge võlatasemega pangad peavad olema kohustatud äh, riske avaldama, sest nad ohulda-, ohustavad kogu panga ja rahandussüsteemi asutused peavad olema sõltumatumad, nende sõltumatust tuleb suurendada, siseriiklikud äh, asutused peavad Euroopa süsteemi osadena äh, omama selgeid pädevusi, praegu on äh, sellega suuri probleeme ning seetõttu on raske neid, nende asutuste vahel ka tasakaalu luua. meil on, me peame minema kaugemale kui lihtsast, lihtsalt tehnilisest järelevalvest. me peame minema ka sellele, et sellel asutusel oleks ka teatav õigusloomeline pädevus. me peame vältima põhimõtteliselt seda, et ettevõtted oma riskikulusid ähm, ma-, ähm, reaalmajanduse ja maksumaksjate kanda jätavad. ja sellepärast äh, me praegu sellega tegelemegi. paljud äh, ettevõtted on saanud äh, toetusi ja me ei saa lihtsalt ettevõtteid äh, põhja lasta, vaid äh, see on nagu äh, tervishoiusüsteemiski. Äh, loomulikult on vaja haigeid ravida, aga vaja on ka neid kulusid kanda ning see ongi just see teema, millega me peame tegelema. eelarvepoliitilised reeglid ei puuduta mitte üksnes liikmesriike, vaid äh, need peavad üldiselt andma panuse sellesse, et süsteem jääks äh, jätkusuutlikuks. meie süsteemsete riskide äh, süsteem peab olema avatud, see peab hõlmama kogu pangandussüsteemi ja mitte üksnes suuri ettevõtteid, vaid erineva suurusega ettevõtteid. vaja on Euroopa järelevalvet, kui me tahame luua Euroopa finantsruumi ja me ei soovi killustatud süsteemi, me ei soovi aga ka tsentraliseeritud süsteemi, me tahame integreeritud süsteemi, ambitsioonikat süsteemi, mis võimaldaks meil ähm, kriisidele reageerida ja nendest täiesti võitu saada. suur aitäh! Äh, äh, hm. suur aitäh! jah ka mina tahaksin kiita kõiki raportööre nende esituste eest, sellepärast et nad olid väga head, kuigi erinevad. ma arvan, et põhieesmärk on selge. on vaja, et Euroopal oleks tõeline toimiv äh, finantsteenuste äh, siseturg. pärast äh, kriisi või kriisi lõpus näeme me ise, kui tähtis see on. ning raportöörid teevad kõik ka sellise järelduse, öeldes muuhulgas, et kui me tõesti tahame teha koostööd, siis tuleb tagada, et maksumaksja vabaneks kohustusest neid süsteeme luua, peab kaotama maksumaksjate ning valitsuste maksekohustuse kuid see ei ole niisama lihtne, et kirjutame lihtsalt paar uut seadusesätet. selle tegemine on oluliselt keerukam. siiski panen ette, et raportöörid nõukogu rohkem survestaksid, et me edaspidi liiguksime õiges suunas. parlament on kohustatud seda tegema. mulle meeldis see, mida ütles härra Kiigold äh, lõuna-põhjasuunalise koostöö kohta kuid me peame kindlasti vaatama ka seda, et vasak- ja parempoolsed jõud püüaksid teha koostööd, kui mõtleme tulevastele läbirääkimistele. nõukogu ilmselt äh, hüppab üle oma varju, et äh, eesmärke saavutada. mõne küsimuse kohta tahaksin aga rääkida ka pisut pikemalt. kõigepealt äh, need üldised kompromissid, nõukogu kompromissid siin on tõstatatud mitmeid äh, küsimusi äh, uute menetluste kohta, mida nüüd äh, hakatakse kasutama ja uute olukordade kohta, kus nõukogu ütleb, et liikmesriigile jääb viimane sõna. ikkagi on vaja, et Euroopa järelevalve teostajal oleks rohkem jõudu, rohkem võimu ja et see oleks ka kirjas. sest kriisi puhkedes on oluline, et järelevalvajal oleksid vabamad käed et ähm, need äh, uued asutused ei oleks täiesti hambutud. kui me räägime äh, tõelisest järelevalvest ja tehnilistest standarditest, mida on vaja kasutada. kui vaadata, milliseid meetmeid kasutada hädaolukorras ja selle kohta on meil artikkel kümme, siis üldiselt võin ma nõustuda süsteemsete riskide nõukogu kohta öelduga. kuid äh, ma olen siiski ka pisut mures. ning kuna ma olen väärtpaberituru järelevalveasutuse variraportöör, äh, siis ma pean enda kohuseks öelda, et ka teistel finantsasutustel on siin sõna sekka öelda, see on minu esimene spetsiifiline märkus. ja mul on veel kolm märkust, mm, mis on küll pisut pikemad ja kõik puudutavad härra Kiigelsi raportit. üks asi, kus ma saan raportööriga täielikult nõustuda, on fiskaalliberatsioon, mida ta siin nimetab nõukogu kompromissis on see samuti sees ning väidetakse, et me püüame sellega kaitsta oma kodanikke, kuid mulle jääb mulje, et pigem kaitsevad liikmesriigid, eriti Ühendatud Kuningriik, Ühendkuningriik omaenda huve. ma arvan, et siin toodud reeglid tegelikult näitavad üheselt, et liikmesriigid ei soovi liigselt end siduda Euroopa järelevalvega ning ma nõustun härra Kiigolsi ja teistega selles suhtes, et äh, jõustumisklauslid peavad olema tugevamad. võib-olla võin teile siin ähm, anda ka ühe kasuliku mõtte. ehk me võiksime küsida nõu oma õigustalitustelt, et nad meile ütleksid, mis on juriidiliselt vajalik, võttes arvesse aluslepingut ja seda, kuidas ähm, seda lepingut kasutada saab, mida fiskaalklausel selle tähenduses, selles tähenduses tähendab ja millised minimaalsed standardid peavad olema, peavad olema olemas. härra Kigulson on maininud ka asjaolu, mis on mulle täiesti vastuvõetamatu. teatud toodete keelustamine. ja härra Kiigul läheb veelgi kaugemale, rääkides Maksuameti mm, ligipääsust, kui on vaja astuda otseseid samme või võtta kiireid meetmeid, ma leian, et see läheb liiga kaugele. ning liiga kaugele lähevad ka need menetlused, mis on ette nähtud puhuks, kui ühenduse reegleid ei kasutata piisavalt järjepidevalt. loomulikult tuleb sellist käitumist sanktsioneerida aga kas tõesti on vaja pöörduda kohtusse? kas ei ole olemas tõhusamaid sanktsioone, sanktsioone? siin on mul tõesti, siin on mulle tõesti mm, arusaamatu, kas see on ikka kõige parem mõte. ning lõpuks nõustun ma kolleegidega selles osas, et Euroopa Parlament ja Nõukogu peavad olema võrdsed mitte ainult ähm, õigusloome koostamisel, vaid ka rakendamisel. kui me vaatame tehnilisi sätteid, äh, siis nõukogu kindlasti püüab endale krabada erinevaid volitusi ja meie siin parlamendis peame olema ähm, kindlad, et äh, meie volitusi ära ei võeta või ei vähendata. ja me peame ka meeles pidama, et äh, minu meelest on nõukogu kompromissis liiga palju võimalusi edasikaevamiseks ja äh, kõrvalepõikamiseks. aitäh. nüüd oleme nendes liiga, see on AFCO raportööriks. nii et võib-olla nüüd oleks just õige hetk. Les confirmo a ustedes que cuando la Comisión de Asuntos Constitucionales me mandató. Aitäh, proua Sinaine. Kui AFCO komisjon palus mul koostada raporti nende kolme asutuse kohta, siis äh, minu meelest oli see väga raske ülesanne, sest äh, need on ju nii-öelda tähtteemad praegu parlamendis ja tegemist on ka piisavalt keerukate teemadega. kuid äh, see kõik oli ka keerukas, arvestades seda, kuhu suunda õigusloome praegu liigub, La Rocheri, de la Rocheri soovitused olid äh, pragmaatilised, kuid äh, komisjon äh, justkui lahjendas nad enda e-, ettepanekus ära ja parlament tundub nüüd äh, veel jätkab seda omalt poolt seda nende lahjendamist, kuid me peame siin liikuma hoopis teises suunas. meie, meil parlamendis on oma roll mängida, me esindame valijaid, nõukogu esindab liikmesriikide huvisid ja meie oleme võrdsed nõukoguga. kuid tegelikult on mure veidi hajunud, kuna ma näen, et põhimõtteliselt olete te minuga nõus me tegelikult ei ole siin eriarvamusel, meil on vaja vaid järjepidevat ühtset lähenemist, mis oleks üle-euroopaline me peame lähtuma Lissaboni lepingust, oma pädevusest. seda oleme me täna kuulnud. komisjoni poliitiline vastus äh, on äh, minu arust, äh, liigub õiges suunas. võime küll vaadata ka nüansse, erinevaid detaile AFCOs me seda teemat niimoodi ei käsitle, meil on äh, arvamuse eelnõu, kus on siis ka muudatusettepanekud nende raportite kohta. ja siinkohal tahtsin märkida, et minu arust poliitiline sõnum Econist parlamendile ning üldsusele on kriitiline me peaksime jääma oma põhisõnumi juurde, et me lähtume komisjoni ettepanekust, kus soovime minna veelgi kaugemale, soovime seda kõike enam reguleerida. komisjon, nõukogu on öelnud, mida nemad tahavad, kuid meie ei pea selle kaasa minema, meie peame ise otsustama, mis on Euroopale kasulik, kuidas sellest võidaksid enam meie kodanikud. see on meie kohustus nii et äh, nende mikro- ja makroraportite valguses äh, tundub, et me teeme siiski õiget asja ja siin ma nüüd äh, peatuksin, et öelda, et jätkame samal suunal, peame konsensust edasi ehitama, tundub, et meie seisukohad on üldiselt sarnased ja tegemist on parlamendi jaoks kriitilise teemaga ja peame siin suunda muutma peame näitama, et me tõepoolest oskame õigusloomes osaleda. aitäh, härra De Vigo, me ei ole praegu jõudnud veel poole pealegi kõnelejate nimekirjas ja kõik äh, on äh, raportöörid, nii et äh, trialoogid võivad kujuneda vägagi huvipakkuvaks. Äh, aitäh sotsiaaldemokraatide koordinaatorina siin komisjonis sooviksin ma oma fraktsiooni raportööre äh, Sanchez Presedot ja härra Skinnerit äh, õnnitleda suurepäraste äh, raportite eest, aga ma tahaksin õnnitleda kõiki raportööre, mitte üksnes oma äh, fraktsiooni raportööre, sest ma saan ühineda proua Wortmann Kooliga, öeldes, et see, kuidas raportöörid selle väga keeruka ettevõttega et,, ettevõtmisega hakkama saavad, on täiesti äh, eeskujulik ja ma arvan, et äh, nii tegutsedes on meil head võimalused äh, seda projekti ka edukalt lõpule viia. ma tahaksin rääkida järgmistest asjadest. Garcia Margallo äh, ma arvan, et finantsturu kriisi arvestades on püstitatud õigeid küsimusi öelda võib äh, kas seda, et me teeme riigid nii tugevaks, et nad saavad jälle tegutsema hakata või me peame Euroopa tugeva, Euroopat tugevdama ja minu jaoks ei ole mingit kahtlust, mis, milline on vastus, et kui me tahame siseturgu lõhkuda, siis me peame tugevdama Euroopat ja seetõttu äh, selle põhimõttelise küsimuse juures ma, aga ma pean siin ka mainima seda, ja siin ma tahan äh, tsiteerida Peter Skinnerit ja tema checks and balances äh, mõistet, et Euroopa saab reguleerida äh, nii hä äh, hästi, kuivõrd ta mõistab siseriiklikke turge. me peame mõistma mm, siseriiklikke turge, siseriiklikke tegutsejaid, me peame olema võimelised tegelema äh, viimistlusega sest muidu Euroopa ei saa äh, hakkama. ma toon teile näite, äh, see võib-olla tundub teile olevat liialdatud, aga see on oluline edasiste arutelude käigus. siin äh, nimet-, mainiti Tagatisfondi vajadust luua fond, euro-, üle-euroopaline fond, kui me lõpuks, mida siin kõik mida siin ilmselt kõik ei soovi, aga kui me lõpuks tõesti jõuaks sellisesse olukorda, kus äh, need äh, majandusosalised, kes on hästi majandanud, näiteks äh, Saksamaal enamus hoiukassasid, enamus nii-öelda rahvapanku, Volkspanke, peaksid oma tagatisfondid ähm, ära kaotama selleks, et rahastada neid, kes on hästi majandanud või rahastada neid, kes on valesid riske võtnud või kui keegi sunniks neid oma äh, kindlustussüsteemide kvaliteeti halvendama, mis oleks vastuolus nende klientide huvidega, siis me oleks tõesti Euroopale teinud karuteene ja me ei oleks Euroopa teele mm, samm edasi läinud. seetõttu on õige see, kui Antolin Sanchez Presedo ütleb, et meil on vaja erinevate osaliste erinevat kohtlemist. ma olen väga nõus tema mõttega, et vaja on rohkem integratsiooni, aga mitte rohkem tsentraliseeritust ja seetõttu ja me peame siis mõtlema, et kas me saame hakkama selle spageet-, spagaadiga, et me äh, tugevdame Euroopat, aga samal ajal loome head, häid õigusakte ka nende jaoks, äh, kes jäävad äh, ikkagi siseriiklikel tasandil tegus, tegutsejateks. ja ma arvan, et see et siin tuleb teha e, vahet ka riskipotentsiaali äh, vahel ja erinevate osaliste vahel ja tuleb leida ka teine lahendus nende ähm, Nende äh, probleemide jaoks, mis praegu veel on äh, nendes raportites, ma julgustaks teid edasi tegutsema, sest minu meelest on teie lähenemine väga hea ja väga kasulik. variraportöörina no Äh, selle teema puhul, mis puudutab süsteemsete riskide nõukogut, ähm, tahaksin ma õnnitleda kolleeg Gulaari tema raporti projekti eest. ma arvan, et äh, raport on äh, aidanud meil äh, sellest asjast paremat ülevaadet saada ja äh, aidanud meil lõpuks jõuda parema õigusloomani loodetavasti, et äh, oluline on ka mm, kasutajate äh, huvidega arvestamine, kes ei ole keskpangad. minu meelest on see väga oluline ja minu meelest on väga õige ka see, kui ta ütleb, et me peame vaatlema kõiki finantsteenuste osutajaid ja mitte üksnes äh, Äh, neid, kes on kõige olulisemad ja minu meelest on väga õige ka see, kui ta ütleb, et meil on vaja dünaamilist äh, elementi Euroopa äh, järelevalvesüsteemi ülesehitamisel koos review klausliga ja lõpuks on tugevdatud ka Euroopa Parlamendi kontrolli funktsiooni. ma toetan neid asju ja ebaselgeks jääb küsimus, et kes, kel on piisavalt, kellel on pädevus riskihoiatusi äh, väljastada. me peame selle küsimusega veel tegelema, me siin ei tohi olla ebaselgust selles, et kes otsustab. kui äh, väljastatakse riskihoiatusi, siis me peame siin tegelema veel mikro- ja makrotasandi kokkupuutepunktidega selleks, et mikrotasandil oleks äh, võimalus selgelt välja näidata, kust nende arvates oht tuleb. ja ma tahan pakkuda siin äh, ka meiepoolset koostööd, aga üldiselt ma arvan, et äh, ettevõtmine on tõesti äh, hästi edenenud. Jan Epping. aitäh, Jan Epping, palun. Dank u wel, eh, mevrouw de voorzitter, zitster, sorry. aitäh, proua esinaine ma alustaks proua Gulaari raportist, ma tahaksin teda õnnitleda selle raporti eest, ma lugesin seda väga tähelepanelikult ja ma olen nõus äh, valitud äh, struktuuriga äh, ESRB jaoks. tegemist on ainsa asutusega, mis on võimeline äh, olema teejuhiks. küsi-, USA-s äh, tegeleti selle küsimusega, et milline peaks olema süsteem, valitsus kõigepealt äh, arvas, et selline nagu Federal Reserve'is, aga nüüd tuleb sellest siiski järelevalveasutus. ma arvan, et äh, need struktuurid peavad üksteisega kokku sobivad olema, et me saaksime üles ehitada sellise süsteemi, kus äh, konkreetsetel elementidel on võimalus üksteisega teavet vahetada ja mitte üksteisele vastu tegutseda, kui me vaatame äh, süsteemsete riskide nõukogu ja äh, general board'i, siis äh, seal on üsna palju liikmeid ja kui me mõtleme ka juhtivas komitees olevatele ekspertidele, nendele ekspertidele, kes äh, saavad kokku teaduslikus nõukogus, siis on neid juba üpris palju. me ei lahenda ju probleeme sellega, et me äh, loome rohkem bürokraatiat, ma loen äh, härra Paulsoni, varasema finantsministri äh, raamatut ja Ühendkuningriigi puhul tuleb konstateerida, et süsteemihalduritel on olnud üksnes mõni nädal aega lahendusi leida. ega pank ei, Eh, helistab Majandusministeeriumisse ja ütleb, et mul on süsteemse riskiga tegemist, meil on väga suuri probleeme, kuna me oleme tegelenud lühikeseks müümisega ja nii edasi, ja siis on ainult paar nädalat aega nende probleemide lahendamiseks. ja siis on tõesti või tegemist võidujooksuga ajaga, ehm, peab olema võimalus tegutseda kiiresti, vaja on struktuuri, mis võimaldaks kiiret ja paindlikku tegutsemist kui midagi juhtub, näiteks ähm, on probleeme Deutsche Bankal või mõnel muul suurpangal, peab olema struktuur, mis võimaldab äh, kiiret reageerimist. ja mul on äh, kõhklusi ka selle Advisory Scientific Committee ähm, osas, et mis seal teadusega tegemist on. varem ma öö, äh, õppisin, et tegemist on äh, täppisteadusega, aga viimastel aastatel ma kahtlen selles, nii et öö, äh, see teaduslik iseloom ei ole minu meelest eriti ilmne. ma oleks öö, üsna ettevaatlik siin selle sõna scientific kasutamisega, võib-olla prantsuse keeles on seal mingi teine tähendus. ja kui me vaatame pädevusi, äh, soovitused, hoiatused, äh, need äh, on, äh, tegemist on suhteliselt äh, vähese vastutusega, mm, tegemist on lihtsalt hoiatuste andmisega, võib-olla oleks äh, Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule vaja anda suuremat pädevust, et ta saaks tõesti sekkuda. ja siis tekib ka küsimus pädevuste jaotusest äh, süsteemsete riskide nõukogu ja teise ja ülejäänud kolme asutuse vahel, ähm, neil on küll aega otsuste langetamiseks, aga süsteemsete riskide nõukogul mitte, ma ei tea, kas siin on hästi eristatud äh, äh, süsteemsete riskide nõukogu otsustusprotsessi ja teiste asutuste otsustus, otsus, otsuseid. süsteemsete riskide nõukogu peab loomulikult äh, olema juriidiline isik, kui ta seda ei ole, siis ei saa ta ka mingeid otsuseid langetada. raportis on öeldud ka see, et süsteemsete riskide nõukogu otsustab ise, kas soovitus on salajane või mitte, samal ajal aga öeldakse ka, et Euroopa Parlament ja teised institutsioonid peavad saama teate selle kohta, kui soovitusi antakse, et see tähendab, et äh, parlamenti ja teisi institutsioone tuleb äh, teavitada ka siis, kui tegemist on salajase hoiatusega või salajase soovitusega ning äh, kui tegemist on salajase soovitusega ja seda nii laialt levitatakse, siis on tegemist siiski suhteliselt salajase asjaga see on sam-, samuti üks asi, mida tuleks võib-olla selgemalt formuleerida. siin tuleks selgelt ära öelda, et mida see sõna salajane tähendab, et kui tegemist on mõne panga või või suure äh, kindlustusega, siis ähm, kui midagi valesti läheb, siis on aega väga vähe ning see äh, läbivaatamisklausel komisjoni ettepanekus on kolm aastat, mina vähendaks seda kahele aastale, sest tegelikult me soovime süsteemi, millest me ei tea, kas see üldse hakkab toimima. sellise süsteemi puhul me ei tea, kas see toimima hakkab või mitte. mõeldav on see, et järelevalvefunktsioon on siiski nii riskantne, et see ei hakkagi toimima. mina arvan, et läbirääkimis, äh, läbivaatamisklausel, mm, et seal tuleks paika panna kaks äh, aastat, sest et me siis me saaksime asja parandada, kui vaja. Äh, aitäh, Pidge Malu. aitäh. me oleme ilmselt kõik ühel meelel et praegune finantskriis on äh, meile näidanud, et finantsteenused on alareguleeritud ning äh, praegune äh, finantsregulatsioon ei toimi. me oleme pikka aega oodanud, nüüd oleme me kohustatud pakkuma lahendusi, mida kodanikud nõuavad. ma usun, et enamik meist on sama meelt neli fraktsiooni meie kojas on öelnud, et me peaksime minema kaugemale kui komisjon ja nõukogu. ma olen härra Sanchez Presedoga nõus, me peame olema ambitsioonikad. variraportöörina, ühe raporti variraportöörina osuma, et Garcia Margaro äh, raport on äh, ambitsioonikas ja ja öö, ähm, näitab meile kätte õige teeotsa järgmise kriisi vältimiseks meil on vaja tõelist äh, euroopalikku lähenemist, mitte lihtsalt kahtekümmend seitset erinevat äh, järelevalvesüsteemi Euroopas. ja Euroopa institutsioonid peavad olema nii tugevad, et nad edaspidi Äh, Euroopa institutsioonid on nii suured, et kui mõni neist kokku variseb, äh, siis ähm, on see nagu kaardimajake, mille esimene kaart tõmbab kaasa ka teised. me peame õppima äh, sellest, mis praegu on juhtunud ja korraldama finantsteenuste turu ümber, mitte tegema ainult kosmeetilisi parandusi, vaid suuremaid muutusi me tahame, et Euroopa järelevalveasutustel oleksid, oleks tõelist jõudu, et nad ei oleks hambutud, meil on vaja asutust, millel oleks vahendaja roll ja mis võtaks vastu siduvaid äh, otsuseid, kui liikmesriikide asutused ei äh, jõua omavahel sobivatele kokkulepetele või ei jõua äh, asutuse siseselt kokkuleppele. ühe finantsasutuse kokkuvarisemine võib löögi alla seada kogu süsteemi. seetõttu on vaja paremat järelevalvet ning Euroopa järelevalveasutus annaks volitused siseriiklikele asutustele, mis vastutaksid oma töö eest tuleks tagada, et tõesti täidetakse Euroopa õigusakte, eriti hädaolukorras. tuleks äh, koostada harmoneeritud äh, tehnilised standardid ja reeglid, see nõndanimetatud ühtne reeglite raamat, mille alusel nähtakse ette adekvaatne kaitse hoiustajatele, investoritele ning klientidele kogu Euroopa Liidus. ma usun ka, et kui me loome Euroopa finantsjärelevalvesüsteemi, siis on meil vaja kriisi ohjamist. sellist kriisiohje äh, keskust, mille alla käiks äh, näiteks panganduskriisi lahendamise fond ja mis tähendaks seda, et äh, hoiustajad ja investorid saavad siiski teatava kompensatsiooni, kui finantsasutused satuvad raskustesse. meil on kahtlemata vaja ka seda, et mängureeglid oleksid kõigi jaoks ühised ja et me suudaksime lahendada panganduskriisi, kui see jälle tekib. mõned meist arvavad, et ettepanekud on nõrgad, teised arvavad, et liiga tugevad, kuid kui probleemid on suured, siis peavad ka lahendused olema suured. meil on ajalooline võimalus. meil on ajalooline võimalus Euroopa projekti arendada ja seetõttu panen teile südamele, et te järgmisel nädalal oleksite ambitsioonikad. aitäh! aitäh! loen ette nimed, kes eh, ikka veel sõna soovivad. Mr Pitella, Mrs Lulling uh,, Mr Lambert, Mr Smith and Mr Tremosa who wants to come back. proua Tremosa soovib uh, rääkida uuesti Omnibus ühest. see on variraportööride ja teiste sõnasoovijate uh, nimekiri, võib-olla raportöörid ise enam ei saagi sõna võtta, eks me vaatame, mis saab, aeg hakkab lõppema, härra Kruutel on sõna. Now jah, see on relativ viel. jah, öeldud on juba üsna palju, nii et äh, ma ei taha seda kõike korrata, aga tahaksin rõhutada veel paari aspekti, mis äh, minu meelest on oluline. me tervitame seda, et on mm, tõhusam pangandus ja finantsjärelevalve, see tundub mulle olevat kriisile adekvaatne vastus ning mis puudutab reitinguagentuure, siis äh, nendega seonduv on väga mõttekas. me loodame, et vähemalt sellel moel me saame riskide piiramiseni jõuda, aga meil on ka äh, kriitikat, kriitilisi märkusi osaliselt on nad juba välja toodud, aga ma tahaksin toetada seda, et pangandus, kindlustus ja väärtpaberi järelevalve killustatus on meie meelest probleemiks, seda on siin äh, räägitud, on räägitud ka sellest, kui raske on neid asju ühendada, aga me, tahaksin siiski rõhutada, et meie meelest äh, ei ole see äh, hea lahendus meie jaoks. ning läbipaistvuse ja mitteläbipaistvuse teemat on mainitud, meie meelest on see samuti väga oluline, et me tagaks võimalikult suure läbipaistvuse et erinevad äh, äh, nõuded, salastatuse nõuded äh, on meie meelest problemaatilised ja meie oleks, pooldaks seda, et tagatud oleks võimalikult suur avalikustamine ja läbipaistvus selle kohta, et mida nendes järelevalvenõukogudes arvatakse asjadest ja mida seal tehakse üks asjadest, millest minu meelest veel ei ole eriti selgelt räägitud, on see, et äh, haldusnõukogu, süsteemsete riskide nõukogu, haldusnõukogu on öö, äh, et seal on liiga vähe kaasatud vä väliseid eksperte öö, võib-olla tuleks äh, kaasata näiteks äh, tarbijate äh, ühendusi või mingeid muid ühendusi, ähm, mis tegutsevad sama, selles valdkonnas. ja veel üks asi, millega me rahul ei ole, on see, et Euroopa Parlament peaks saama rohkem kaasarääkimisõigust ja seda me sooviks toetada ja nõuda. see on minu poolt kõik kõnelejate nimekirjas on terve rida inimesi ja ma ei pea kõike üle kordama, mida juba on öeldud, aitäh uh,. uh aitäh. Grazie Presidente, abbiamo ascoltato se... aitäh, esinaine. me kuulsime seitse ettekannet raportööridelt äh, erinevatest liikmesriikidest, erinevatest fraktsioonidest kuid äh, lähenemine oli siiski üks. ja poliitilisest äh, seisukohast on see väga oluline ja oluline on, et me ka sel suunal jätkaksime, sest meie põhimõtteks äh, on ju see, et me tõepoolest kasutaksime oma kaasotsustuspädevust. me ei saa siin jääda alla nõukogule ning aktsepteerida seda pinnapealset suhtumist, mis äh, äh, komisjoni poolt on võetud ning nõukogu poolt on võetud äh, ja eriti just Kiigaldi raporti puhul on see tõsi. mind hämmastab ka nende asutuste juhatuse juhatuse koosseis, kuidas see on kokku pandud? see on nagu kolmanda taseme komisjonide koosseis. ja siseriiklikud seadusloojad äh, täielikult koostavad äh, selle juhatuse, panevad kokku selle kolmanda tasandi komisjonide ebaõnnestumine on ju olnud siht, silm, silmale nähtav just äh, teatud liikmesriikide käitumise tõttu ja me peaksime selle, nende juhatuste koosseisus siiski püüdma saavutada tasakaalu ning äh, sõltumatuse liikmete puhul, niimoodi on meil võimalik seda otsuse langetamisprotsessi hoida tasakaalustatuna ja De La Rocheri raportist lähtuvalt leian ma, et me peaksime eh, oma instrumentide rakendusala laiendama. mis puudutab seda järelevalveorganite kolleegiumi, siin peab eh, tõepoolest tagama aktiivse osaluse ning eriolukordades äh, toimimise vastavalt artiklile kaksteist äh, muudatusettepanek kaheksakümmend äh, kuus. et meil on vaja siin selgitust selle kohta, kelle jaoks see fond õieti on, kas ta on hoiustajate, pankade, institutsioonide jaoks, et kas äh, siin need kasud lähevad pankadele või äh, hoia-, hoiustajatele. ja siis ka tagatisklausel, safeguard klausel väga ähmane on see viide siin riikide eelarvele. tagatisklausli peaksid tekstidest välja võtma näiteks esma puhul eriolukorrad äh, ei mõjuta riikide suveräänsust äh, maksustamise vallas me oleme sellega tegelenud äh, parlamendis juba pikka aega ja komisjon praegu vaatab samuti seda küsimust. ESMA peaks vaatama, kuidas see kõik toimib, mitte siseriiklikud asutused. Astrid, sinu kord, palun. aitäh, ähm, proua esist-, esinejana. ma räägin ähm, oma fraktsiooni variraportöörina Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogust ja ma äh, vabandan proua Kulaari raportööri ees, kuna ma pidin äh, naiste õiguste komisjonis äh, tund aega hääletama raportit, äh, mis oli väga palju vastuolusid tekitav ja puudutas emaduspuhkust ja seetõttu ma ei saanud kohal olla, aga ma rahustan kõiki, et et mehed, et kui te paljunete, siis te saate isaduspuhkust või kaasemaduspuhkust, äh, nii et tõesti, me jõuame, teeme edusamme. kõigepealt ma tahaksin tänada raportööri äh, tema tehtud töö eest, äh, mis ühelt poolt on ambitsioonikas, teiselt poolt kvaliteetne. proua Goulart, mul on väga hea meel teiega olnud koostööd teha. ja me jõuame loodetavasti heale äh, tulemusele ja me teeme Euroopa süsteemsete riskide nõukogust Euroopa äh, mm, tulevase järelevalve äh, tugeva samba ning mis puudutab seda komiteed ja seda nõukogud ja seda, et meil peab olema makrotasandi usaldatavus järelevalve kogu Euroopa Liidus, siis see arutelu äh, on lõppenud, et kas meil seda vaja on. Õnneks mitte keegi ei äh, sea selle loomist küsimärgi alla ning igaüks on nõus äh, uue äh, järelevalvestruktuuriga, millele pani siis aluse de la Rosieri kopp. küsimused on aga seotud sellega, et kuidas äh, tagada seda, et see komisjon, et see kom-, nõukogu vastab kõige paremini äh, vajadustele, kuidas tagada see, et see nõukogu mm, toimiks äh, igapäevaselt kõige tõhusamalt. praeguses etapis ma ei tahaks nüüd äh, midagi väga äh, äh, kindlalt öelda, sest minu meelest on oluline kaaluda, millised on teatavate raportööri ettepanekute plussid ja miinused, aga üldiselt ma arvan, et äh, enne, kui hakata käsitlema detaile, oleks vaja äh, arutleda põhimõtete üle. A priori äh, selle nõukogu puhul peaks olema tegemist suhteliselt väikese äh, äh, asutusega. Äh, me ei tohiks siin kõigile meeldida, üritada ja luua seetõttu mingit tohutut bürokraatlikku aparaati, mis ei oleks üldse võimeline toimima. mul on sellega seoses teatavaid kahtlusi ning ma tean, et ei ole vaja luua sellist ühtset asutust, mis äh, Ähm, koosneks inimestest, kes mõtlevad kõik samamoodi, vaid et äh, oluline on see, et äh, kõi-, kogu finantssüsteemist pärit äh, eksperdid saaksid oma hääle kuuldavaks teha, aga me peame tagama, me peame tagama selle, et Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu toimiks hästi, et Mm, see suudaks häid soovitusi ähm, koostada, tuleb tagada hea haldus ning teine küsimus äh, puudutab Euroopa Keskpanga äh, rolli ja keskpanga süsteemi, keskpankade süsteemi, see süsteem, mille pani, pakkus välja De La Rosieri grupp, äh, oleks, sel kujul oleks meil väga suurel määral detsentraliseeritud äh, järelevalvega tegemist. Need äh, uued asutused äh, tegeleksid siis omalt poolt järelevalvega ja ja makrotasandi usaldatavuse järelevalvega tegeleks siis põhimõtteliselt Euroopa Keskpank. et kas see on mõttekas, minu meelest jah, minu äh, tuleb tunnistada, et Euroopa Keskpank on aastate ja kriisikuude jooksul muutunud olulisemaks, me oleme siin korduvalt härra Trichet'le seda ka väljendanud, ma olen vähem veendunud aga tema järeltulija osas. me ei, oleme palju võlgu sellele, et äh, me selle tuleproovi läbi tegime just Euroopa Keskpangale ja Euroopa Keskpank on näidanud, et ta on tulevikus võimeline täitma ka teisi ähm, ähm, ülesandeid. ja see on äh, asutus, äh, mis on näidanud, et ta on professionaalne ja seetõttu on ta väärt meie usaldust ja minu meelest tuleks see väga selgelt välja öelda. aga keskne roll, mis on omistatud Euroopa Keskpangale, on, seda õigustab ka see asjaolu, et oluline on omada sellist integreerivat elementi öö, äh, siseriiklike huvide ja struktuuridele äh, vastukaaluks. ma öö, äh, arvan, et see struktuur, mida me loome, Äh, saab olema oma ülesannete kõrgusel, aga me peame tunnust, konstateerima ka seda, et äh, Euroopa tulevane äh, järelevalvesüsteem ei ole just kõige lihtsam mehhanism. me peame mm, lähtuma mm, usaldusväärsest alusest ja me ei tohi siia mingisuguseid vägagi kaugele minevaid elemente sisse panna proua Goulart äh, tegi ka te-, mõningaid ettepanekuid äh, süsteemsete riskide nõukogu presidendi kohta, kel-, kelleks oleks siis Euroopa Keskpanga president või, ja tegi ka ettepanekuid asuko-, asukoha kohta, kus see peaks asuma Frankfurdis, äh, miks ka mitte, aga võib teha ka teistsuguseid ettepanekuid. ma olen valmis äh, kolleegidega äh, Äh, oma fraktsioonist ja äh, neid arutama ja ka teiste variraportööridega neid arutama. ja viimane asi, mis puudutab selle teksti ja teiste järelevalvet äh, puudutavate tekstide ambitsioonikust, ma arvan, et Euroopa Parlament peab selles valdkonnas minema kaugemale, kui nõukogu seda tegi. süsteem, mida me praegu üles ehitame peab kindlasti järgmiste aastate jooksul edasi arenema. kindlasti tuleb edasi minna rohkema integratsiooni teel ja me peame oma töö puhul sellega arvestama, sest loomulikult me ei raiu neid tekste marmorisse hetkel. aitäh! Thank you very much uh,, Philippe Lambert Philip Lambert, palun uh.... aitäh. kolm kiiret märkust. Vaat-, vastates Vikile, vajadus uh, et järelevalveorg-, asutused peaksid turge hästi tundma selleks, et tagada siis uh, see jõu tasakaal. Uh, peab teadma turge, kuid mitte ka liiga hästi selles mõttes, et mina tulen ise väikesest liikmesriigist, kõik äh, seal põhimõtteliselt tunnevad oma naabreid, kõik tunnevad kõiki hästi ka pangasektoris ja keegi ei näinud midagi juhtuvat äh, Fortisega. nii et tegemist on süsteemse pangaga, mitte nüüd nii suure, kuid äh, sellel mm, pangal on süsteemne mõju ja kui nüüd rekul-, kui nüüd äh, järelevalveasutus tunneb seda turgu, seda panka hästi, ta võib-olla midagi teab, kuid samas me oleme head sõbrad ja ei tahtnud midagi ette võtta nii et äh, selles äh, mõttes on distants ka mõnikord hea, kui on äh, tegemist piirideülelise suure ettevõttega, tulevad audiitorid, siis kõik kardavad seda, me tõepoolest peame tundma hirmu politsei eest, sest praktiliselt see järelevalveasutus on ju politsei rollis. nii et see lähedus ei ole tingimata voorus, sest nii võib puududa tahe tegelikult tegutsemiseks see järelevalve asutus eh, eh, peaks kaugenema riigi tasandist eh, mitte täiesti küll piiriüleseks, kuid ta peaks minema sellisesse heas, heasse kaugusesse, et oleks distants nendega, kelle üle järelevalve teostatakse. Wortmann kooli ettepanek siin toodete keelamise kohta, siin on mitmed vastuväited võimalik välja tuua. kuidas me saame piirata turul tegutsejate vabadust? kui me vaatame toiduahelat, kui me vaatame kemikaale, siis nendes valdkondades me keelustame teatud tooteid ja seda just sellepärast, et me ei soovi, et tarbijad tarbiksid mürgiseid tooteid, ohtlikke tooteid, kuid finants valdkonnas me lubame neil seda teha. nii et keelustamises ei ole iseenesest midagi halba. teine argument on see, et äh, meil on vaja ka loovust. kõik on seda kuulnud, et turgudel on loovus hädavajalik, kuid ma pöörduksin nüüd teie poole. kui me näeksime näidet, konkreetset näidet sellest, äh, kas me oleme seda kunagi näinud, mina isiklikult ei ole lisaks sellele avaldusele, et see turgude toimimisele äh, hästi äh, mõjub, kuid meil ei ole mingit tõendust selle kohta. teatud äh, tooted selle asemel, et turu toimimist soodustada, nad tegelikult häirivad seda turu head toimimist. ja kui me tahame faktidel kasu, lasuvat poliitikat, siis me peame kõigepealt vaatama just fakte ja siis tõepoolest äh, kaaluma teatud toodete keelustamist, kui räägime pankuritega, siis nad nendivad, et nad tõepoolest ei mõistnudki seda, mida nad müüsid tollal. nii et kui me tahame järelevalveasutust, äh, siis äh, kuidas me saame nõuda, et nemad nõuaksid, et nemad mõistaksid tooteid, mida isegi nende toodete pakkujad ise ei mõista? nii et selles osas kindlasti me ei tohiks karta toodete keelustamist ja kolmandaks, kõik see, mis puudutab äh, protsessi ennast, äh, Viki, sa, sul oli siin õigus, äh, et milline on see seaduslik või õiguslik legitiimsus ja siin telekomide teema ja muudatusettepanek sada kolmkümmend kaheksa, see kurikuulus muudatusettepanek seal oli samuti soov järelevalvet tugevdada, kuid muudatusettepanek sada kolmkümmend kaheksa, mida toetasid kaheksakümmend kaheksa protsenti äh, ka parlamendiliikmetest, tegelikult ei olnud toimiv, ma ei sooviks välja tulla terve rea raportitega, mis tegelikult ei äh, pea vastu äh, õiguslikule või seadusandlikule reaalsusele. me oleme praegu äh, suundumas konflikti poole nõukoguga, siis ma pöörduksin kolleegide poole, kasutame õigustalitust, äh, et see, mis me sinna raportitest sisse paneme, et see tõepoolest oleks ka vettpidav ning äh, et see tõepoolest peaks vett ka meie kõnelustes nõukoguga, et me ei näeks naeruväärset hiljem välja, aitäh. Thank you, Olle Schmidt. Thank you, madam chair Olle Schmidt. suur aitäh. alguses ma toetasin muudatusettepanekut kolmsada kaheksateist, sada kolmkümmend kaheksa ja lõpuks me ju jõudsimegi kompromissile. ma arvan, et kõikjal Euroopas tuleks aru saada, et osa meie ettepanekust peetakse alati nii-öelda ebaseaduslikuks või õigusvastaseks, kuigi see märkus on iseenesest kummaline minu meelest on tegemist ääretult suure ülesandega. mina tulin parlamenti üheksakümne üheksandal aastal ja ma arvan, et teie olete äh, teinud väga head tööd, paremat, kui ma olen näinud varem. ja ma usun, et tegelikult oleks neid teemasid tulnud äh, kaalutleda juba varem. Ikke Vandenborg alustas tööd äh, üheksakümne üheksandal või kahe tuhandendal aastal ning siis oli üks liberaal, liber-, liberaal, kes nüüd äh, kaotas mandaadi, kes samuti tegi seda tööd ja ma usun, et äh, ka nende tööd tuleks tunnustada ja hinnata, sest äh, nemad, nemad alustasid, nemad rajasid vundamendi. ma olen läbipaistvuse poolt, kuid kutsun üles ka ettevaatusele. mitte, et ma püüaksin seda maha teha, mida teie olete ette pannud, kuid ma tahaksin seda laiendada ja rohkem selgitada läbipaistvus võib töötada endale vastu. ta võib äh, tuua päevavalgele teavet, ka sellist, mis on täiesti salajane ja mis äh, seetõttu võib avalikuks tulles kahjustada ettevõtteid ja terveid riike. ma ei usu, et äh, on vaja ehitada üles selline süsteem, mis tegelikult võib teatud tööstusharud löögi alla seada. härra Epping siin ka ütles, et äh, igasugune teabe lekitamine või lekkimine, et seda tuleb kontrollida, selle suhtes tuleb olla ettevaatlik. tegelikult äh, ma tahaksin teada, mida teie arvate. sest usutavasti on sellised lekked tõesti ohtlikud Euroopa Liidus on ka väga väikeseid liikmesriike, kus süsteemset, äh, süsteemset riske on palju vähem ja kui see ilmnebki, siis saab äh, sellele kiiresti vastu seista. stabiilsusfondi kohta arvan ma, et sellest oleks kasu. aga on vaja ka mõjuhinnangut ja ei oleks mõistlik seda teemat lihtsalt kohe tagasi lükata ja öelda, et ei, see ei sobi meile. nagunii võetakse selline otsus lõpuks vastu ja parem on selleks valmis olla. härra Lämmertile, kes rääkis toodete keelustamisest, te ju teate, millised argumendid siin tavaliselt esitatakse. ah, te olete siiski veel siin, vabandust ma istun liberaalide juures, te peaksite rõõmustama. just nimelt, muidugi ma rõõmustangi. kõik, kes on liberaalidele lähedal, peaksid rõõmustama. aga need argumendid, millest ma rääkisin, ei ole nii lihtsad. kui, kui te ei saa aru, mis toode see finantstoode õieti on, kuidas te saate siis selle ära keelata? lähenemisviis peab olema paindlik, muidu on järelevalveasutus tegelikult keelustamisasutus, igal nädalal tuleb midagi uut ära keelata jah, ma püüan tõlgendada seda, mida te rääkisite ja millised tagajärjed selline teguviis endaga kaasa tooks. me räägime finantstoodete keelustamisest. härra Lambert, teie juba saite sõna, palun ärge segage. jah, ma ei ütle, et ma olen vastu kogu sellele reguleeritusele, mida teie pakute vaid ma ütlen, et äh, selliste ettepanekutega kaasnevad probleemid. kui me ühe sektoriga lõpetame, siis tuleb alustada teisega ja see töö ei lõpe mitte kunagi. me jäämegi neid tooteid uurima, kas see on riskantne, kas peaks ära keelama või ei peaks ära keelama. tarbijad hakkavad lakkamatult kaebamas käima. keelame selle ära või selle. mina olen erainvestor, ma pean nädalast nädalasse investeerima ja oma töös äh, tuginen ka mina finantstoodetele ja nõuannetele, mida mulle antakse. ma olen äh, mitte ainult investor, vaid ma olen ka tarbija. ja ma olen selle poolt, et tarbijat tuleb kaitsta. ja ma olen ka selle poolt, et finantsharidust tuleks rohkem anda. aga ei tohiks jätta muljet, et kõiki on võimalik kaitsta igal pool ja kõikjal, kuid just selline mulje jääb, kui öeldakse, et keelame siis sobimatud tooted ära. tegelikult me ei tunne piisavalt äh, keelustatavaid tooteid ning äh, selline raamistik oleks liiga keeruline. siin on tehtud ettepanek, et me võiksime näiteks välja töötada kvaliteedimärgise. näiteks, et Euroopa järelevalveasutus ütleb, see toode vastab vajalikule või eeldatavale kvaliteedile ja märgime selle ära kui Euroopa toote. aga minu meelest oleks see väga väga keeruline. ma ei ütle, et teie eksite, minul on õigus, sest mina olen liberaal. ma olen alati arvanud, et kõigi, kõigi sõnavõtjate sõnades on teatud tarkusetera või vähemalt peaaegu kõigi omades. aga kokkuvõttes ma ütleksin, et, ähm, et see töö on äh, väga hästi tehtud, kuid ma loodan, et mitte ainult raportöörid ja variraportöörid ei tee seda tööd, vaid ka meie teised, kes me siin istume. aitäh! Teie, kes te samuti olete variraportöör, saate nüüd sõna. soovin sõna lihtsalt lühikeseks märkuseks, üks minut. ja see puudutab Euroopa Panga Järelevalveametit. kõigepealt äh, õnnitleksin äh, raportööri hea tehtud töö eest ning ka selle pro-euroopaliku suhtumise eest, mis läbib kogu raportit. siin kajastub vajadus välja töötada mehhanisme, mis äh, tõepoolest äh, toetaksid järelevalve tegevust. olen selle korra läbi lugenud ja minu arust on see tõepoolest hea raport, me peaksime parandama järelevalvet ilma, et me sellele sektorile kahju teeksime raportöör samas ütleb, et ta sooviks näha asutust, mis saab kõrvale jätta siseriiklikke asutusi, kes erinevate suunistega, suunistest kinni ei pea ja olen nõus sellise lähenemisega. rääkides piiriülestest äh, finantsinstitutsioonidest, soovib raportöör anda enam äh, pädevusi ähm, Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele ning vähendada siseriiklike asutuste pädevust, äh, tagades selle, et Euroopa asutus ähm, saaks anda juhiseid äh, enam euroopalikku suunda siseriiklikele asutustele, minu arust see on väga õige lähenemine. see aitab vältida piiriüleste ettevõtete kahjude võimendumist see, mis puudutab VKE-sid äh, ja järelevalvenõukogu mm, samuti see tagatis, mis on ette nähtud hoiustajatele panga ebaõnnestumise või panga pankroti puhul, see on väga oluline. me peaksime tõepoolest tagama selle, et meil oleks äh, korralik äh, panga järelevalveasutus komisjon on Delaroseeri ähm, esialgset ettepanekut liialt lahjendanud. aitäh, viimane kõneleja, Jean-Paul, palun. aitäh, esinaine. tahtsin äh, äh võib-olla selgitada üht-teist äh, Lambertile, kuid ma näen, et ta on äh, hoopis meeldivamas vestluses praegu kellegiga. kuid rääkida nüüd to toodete keelamisest, see iseenesest ei ole tõepoolest halb mõte, kuid mina olen ise osalenud ühe krediidiasutuse tegevuses, kes andis äh, laenusid äh, ka omavalitsustele ja selle kõige hindamine, milliste toodetega on tegemist, see on äh, järelevalveasutusele päris keerukas, ei ole võimalik ju järelevalveasutusel pidevalt analüüsida neid erinevaid tooteid, kas nad on ohtlikud tooted või mitte ja nüüd rääkides loovusest, kui me nüüd äh, loovusest turgudes, äh, siin peame juhendum, juhinduma terve mõistuse põhimõttest, kui ei oleks üldse finantsturgudel loovust, äh, siis see oleks ka halb, kuid see peab olema juhitud ratsionaalne loovus. ja võin anda siin ka, tuua siin ka näiteid erinevad reitinguagentuurid äh, äh, äh, ma koostasin nende kaasa raporti, seal oli kõigest kuussada muudatusettepanek, muudat-, muudatusettepanekut ja me hääletasime sätte osas, kus öeldi, et järelevalve reitinguagentuuride osas peaks olema üle-euroopaline ja komisjoni esindaja ütles, et see ei ole võimalik öeldi, et poliitiliselt see ei ole võimalik, kuid nüüd, kui meil on tegemist äh, trialoogiga, oli tegemist äh, nõukogu ja komisjoniga kolmepoolsete läbirääkimistega, siis äh, räägiti siin üleminekuperioodist ja muud mis, reeglite muutmisest selleks, et seda kõike siiski võimaldada, kuid praegu äh, kui me vaatame seda, kuidas see järelevalve, kuidas järelevalveasutused on üles ehitatud, siis komisjon on ette nähtud ainult seda, et ainult reitinguagentuuride järelevalve peab olema üle-euroopaline. et meie justkui hääletasime midagi juriidiliselt mitte vettpidavat, kuid Äh, siin ongi kõige olulisem just juriidiline paikapidavus, ähm, mitte pisiasjad. Uh, nüüd meil on üle veel kümme minutit äh, ja mitmed raportöörid, ma ei ole päris kindel, kas me äh, saame lubada enam kui paar minutit igale kõnelejale. ja nüüd vastupidises järjekorras, võrreldes selle, kuidas me alustasime, nüüd Entele, kas sa soovid uuesti sõna, kui ei soovi, siis äh, see ei ole muidugi kohustuslik. Silvi teen väga lühidalt, kõigepealt soovin äh, tänada kõike, kes, äh, kõiki kolleege, kes äh, siin sõna võtsid, tõepoolest esitati palju häid ideid, vähemalt minu teksti kohta, ma olen tõesti avatud, on väga palju punkte, mille kohta me peame, mille puhul me jätkame tööd, näiteks läbipaistvuse määr ja läbipaistvuse ja salastatuse suhe, ma olen väga avatud sellest, seda edasi arutama, aga mul on üks märkus, tea-, teate, et siin on, me te-, te teate, et on ka parlamendiliikmeid, kes käsitlevad äh, salastatud asju, näiteks äh, kui tegemist on kaitsealaste saladustega, riigisaladustega. ja äh, kui meil ei ole kõiki äh, Äh, võimalusi, siis ikkagi see ei ole põhjus, et me ei peaks edasi minema ja veel üks asi, mida ütles proua Lölling, kes kahjuks on ära läinud, näiteks äh, mis puudutab seda, et kuidas äh, tegutseda ja milline peaks olema ähm, liikmelisus ja nii edasi, sellest tuleb eda-, seda tuleb edasi arutada, kui ma rääkisin teaduslikust komiteest, Äh, härra Epping on ka ära läinud, siis äh, juttu oli sellest, et tegemist on väga äh, keerukate toodetega ja võib-olla oleks hea, kui meil oleks hea matemaatik näiteks komitees. see oli äh, ma võin ette kujutada seda, et meil on vaja sotsiolooge või mingeid teisi spetsialiste Äh, need olid list-, kõik äh, ettepanekud, aga siin on ära läinud ka Itaalia kolleeg, aga mina olin äh, nõus sellega, mis puudutas nende süsteemsete riskide nõukogu haldusnõukogu, aga siin on kindlasti veel vaja teksti parandada, aga suur tänu kõigile koostöö eest. Piitre, palun. Um, um aitäh. härra Salva on vist ära läinud olgu. ikkagi ma pean ütlema, et tema isik oli selles suhtes väga huvitav, et ta oleks võinud meile rääkida sellest, mis äh, toimub kindlustussektoris ja võrrelda seda pangandusega. vähemasti äh, vastutuse jagamisel oleks ta saanud meile lähemalt rääkida fondide loomisest ja vastutuse jagamisest ning selline jagamine on äh, kahtlemata õige lähenemine, kaks koma viis protsenti SKT-st äh, pensio- äh, äh,, panganduse jaoks me arvutasime kulu välja, aga kui suur oleks see kulu pensionifondi, fondide puhul, ma ei tea, härra Karasson siin võib-olla tema oskab öelda. me räägime triljonitest äh, eurodest, mida kahjutasudena välja võidakse nõuda, aga kust me selle raha võtame esimesel jaanuaril kaks tuhat üksteist, kust me raha võtame? kas keegi teab, kust raha võetakse? võib-olla siis tuleb homme mütsiga ringi käia ja korjandust korraldada. meie peame eh, kinni maksma, maksumaksjad peavad kinni maksma vead, mida tehakse Euroopa Liidu tasandil. võib-olla on raske kujutleda, kust eh, raha võetakse, minu meelest on võimatu seda kuskilt võtta, kuid siiski võiks säilitada ambitsiooni, et raha leitakse. mis teie arvate, härra Karas, kas Pariis maksab kinni Brüsseli vead, on neil selleks üldse raha? suurepärane. las maksavad kinni ka Ühendkuningriigi ja teiste vead. me peame arvesse võtma, et siin on praktilisi probleeme. kui meil on üks Euroopa järelevalveasutus, siis näiteks Ühendkuningriigis on kolm tuhat finantsasutuste töötajat, kes oleksid otseselt seotud asutuse, selle asutuse tööga, kas äh, teil on piisavalt inimesi, kes äh, töötaksid selles äh, üle-euroopalises asutuses ja kellel oleks selline kvalifikatsioon, et nad suudaksid hinnata kõigi liikmesriikide, kõigi töötajate tööd? ma ei soovi kedagi solvata, ma lihtsalt küsin, kas esimeseks jaanuariks kaks tuhat üksteist, kui see direktiiv jõustub, mis siis saab? meil ei ole määrusigi olemas, aga nõuame, et struktuurid oleksid olemas, minu meelest see on ebapraktiline milleks niiviisi nalja visata? minu sõbrad tavatsevad öelda, et kassi tappa saab ka teisiti, kui teda koorega üle söötes. millega tahan öelda seda, et Euroopa tasandi järelevalvet saab teostada ka teisiti kui see, mida meie siin oleme välja pakkunud Ehm, keskustelu Euroopa Keskpanga ja sekretäriaadiga võiks meile ehk anda mõningaid kasulikke mõtteid, aga kui me lihtsalt räägime sellest, kui tore oleks lahendada kindlustuste ja pensionite küsimus, siis sellest jääb väheks. ambitsioon on tore, aga see peab ka millelgi põhinema. kindlasti tahavad inimesed, et midagi tehtaks. ja need kes selleks otstarbeks asuvad muudatusettepanekuid esitama, võiksid mõelda ka sellele, kust raha tuleb ja kuidas, kuidas peaks Euroopa Liidu tasandi töö praktilises tähenduses toimuma. ei ole põhjust lahti öelda oma ambitsioonidest, küll on aga põhjust äh, ennast äh, kutsuda tervele mõistusele. olge ettevaatlikud jah, ma õppisin täna jälle üht-teist, nimelt seda, et et minu eelarvamus, et äh, konservatiivid või kristlikud demokraadid on eriti korraarmastavad inimesed, et see ei ole alati õige ma õppisin mitte üksnes seda, et hääletada saab rohkemate inimestega kui, kui, kui lubatud, vaid et võib teha ka selliseid ettepanekuid, mis on täiesti õigusvastased ja seda ma kuulsin väljaõppinud juristist, et see oli väga huvitav ja väga lõbus, mul on väga hea meel, et ka teised tegelevad sellega, nii et väga tore on siin komisjonis töötada. ja järgmine asi ei, ma siiski ei räägi sellest. ma annan raha fondile, mis toetab sotsialistlikku liikumist, kuid jah, see on hoopis üks teine asi. praegu võtan ma sõna selleks, et kommenteerida teatud märkusi, mis siin tehti väga kiiresti. kõigepealt äh, lähimuspõhimõte. minu meelest on, on problemaatiline, et see kristlik äh, sotsiaalne põhimõte on midagi sellist, mida hakatakse alati kasutama siis, kui püütakse õigustada midagi, mida te poliitilises plaanis tahate või siis jällegi ei taha. lähimuspõhimõte on tähtis, aga see ei tähenda, et kõik peaks toimuma ainult kohalikul tasandil. see tähendab seda, et kõik peab toimuma nii kohalikul tasandil kui võimalik ning kui on tõestatud ja nagu selle kriisi jooksul ju on tõestatud et piiriülene koostöö on mõnikord raske, et ja et, et alati ei saa teha kõige tõhusamat tööd riigi tasandil. kui mõnel riigil on väga tugev pangandussüsteem või väga tugev pankade võrgustik, mis aga siiski ei ole piiriülene, siis ei ole mingit põhjust, miks seda peaks kontrollima Euroopa järelevalveasutus. jah meil on vaja ühtset äh, reeglite raamatut, kuid ei ole vaja kõike üle-euroopaliselt kontrollida. kui me mõtleme suurtele Euroopa äh, asutustele, siis on järelevalve tavaliselt ebatõhus. ja kui te ütlete, et esimesel jaanuaril kaks tuhat üksteist peab kõik olema teisiti, aga kust võtta töötajad ja raha, siis mõelge ka sellele, et Euroopat, ühtset Euroopat, Euroopa institutsioone ei oleks mitte kunagi loodud, kui me oleksime ka siis ainult küsinud, kust võtta raha, kust võtta inimesed. nii et mina ütleksin, et suured piiriülesed institutsioonid on kindlasti sellised, mida tuleb tulevikus kontrollida Euroopa tasandil ja me oleme astunud ka praktilisi samme ja me oleme välja arvutanud, et vaja on tuhandeid töötajaid krediidireitingu agentuurid ja paljud teised institutsioonid, mis on üle-euroopalised, eh, leiavad need töötajad ja viimaks eh, toodete keelustamise kohta. ma pole öelnud, et tuleks keelustada kõik, mis rohelistele ei meeldi, seda ma ei ole öelnud. ma ütlesin ja ma olen tegelikult isegi nõus, et finantsturud on innovaatilised ja peaksidki sellisteks jääma et ei ole vaja sellist sotsialistlikku finantsturgu, kus on ainult mõned sobivad tooted ja kõik muu tuleb lihtsalt ära keelata, sest mulle, Philippile või kellelegi teisele on jäänud arusaamatuks, milleks need tooted on mõeldud. see ei olnud minu ettepanek, vastupidi. ma ütlesin, et on tooteid, mis on kahjulikud ning peaks olema võimalik esmal need ära kao-, äh, keelata, kui vaja ehk siis järelevalveasutusel. Äh, ja, ja sellise plaaniga olen ma täiesti nõus ja nüüd siis viimane lause. kui te näiteks ütlete, et äh, nii-öelda lühikeseks müümine on kahjulik, aga Saksamaa ütleb, et meie praktika näitab, et ei ole, siis tekib kohe surve teistel turgudel siiski äh, lühikeseks müümist lubada. kui turud on kui turud on väga integreeritud, siis äh, tuleb kahjulik toode keelata kõikjal, mitte ainult ühel turul, äh, sest sellisel juhul tegelikult ju mingit mõju ei saavutata. aitäh! tõlgid on lubanud jääda veel viieks minutiks. nii et äh, härra Madera. Eh, aitäh, proua esinaine, mul on väga kahju, et Viki Foori enam siin ei ole ma arvan, et me peaksime oma töö, veel, veel seletama seda, kuidas me tegutsesime. oluline oli see, et et need raportid oleksid sidusad, need raportid puudutavad küll erinevaid teemasid ja neid koostati erinevatest fraktsioonidest pärit saadikute poolt, aga nüüd meil on selline olukord, et me oleme nüüd teatris, meil on ühine libreto ja teiste fraktsioonidega tuleb äh, ka kokkuleppele jõuda ja me palume, et, äh, et muudatusettepanekute esitamise tähtaega pikendataks selleks, et me jõuaks äh, parematele tulemusteni. ning tahaks rääkida nüüd Euroopa ühtsest asutusest ja, ja vajalikust, vajadusest äh, Äh, tagada piisav poliitiline kontroll ja aruandluskohustus. esmalt äh, on meil ju see variant, et parlament äh, valib ka presidendi, me saame teatava nimekirja kandidaatidest ja siis vaatame, et kes kõige kohasem on. ja me ei taha seda, mis on olnud Mm, keskpanga presidendiga, me tahame, eh, et erinevate asutuste eh, esindajad ja keskpanga esindaja, kes oleks süsteemsete riskide nõukogu president, eh, edastaks meile aruande selle kohta, et milliseid tehnilisi norme nad on vastu võtnud ja millist, millega nad tegelenud on, milliseid finantsasutusi tuli korrale kutsuda äh, Äh, kui palju süsteemseid riske on tekkinud. Äh, sellised asjad peaksid leidma kajastamist sellises äh, raportis ja see raport peaks olema väga detailne. siin viidati ka selle kom-, nende komiteede personalile, asutuste personalile ja pangandusjärelevalveasutuse raportis tegeldi äh, liiga vähe krediidi, laenude rahastamisega. Äh, ma mõtlen siin eelkõige VKE-dele. Äh, suurettevõtetel on parem juurdepääs kapitaliturgudele selleks, et rahastamisallikaid saada ning seetõttu me ütleme ka seda, et, et asutus peab e mm, meid teavitama sellest, kas VKE-del on võimalus laenu saada ja mis hinnaga. me teame kõik, et praegu on probleeme laenude saamisega ja meid huvitaks, et äh, miks see nii on. parlament võib äh, selle küsimusega tegeleda ja me soovime ka, et äh, et ka äh, VKE-d oleksid arvukalt esindatud nendes äh, asutustes ja et nad oleksid ka järelevalvenõukogudes esindatud ja hoolitseksid selle eest, et need asutused tegutseksid äh, reaalmajanduse huvides, mitte vastupidi, nagu see kriisi ajal vahel olema tundus. ja mis puudutab veel pangandusjärelevalveasutust, miks meil seda vaja on? meil ei ole mingit äh, Äh, var-, alternatiivi, siin internal reviews on räägitud äh, Islandi kriisist äh, ja sellega kaasnevatest probleemidest ja järelevalvest, mis toimub sihtriigis, et Briti järelevalveasutus ei olnud võimeline järelevalvet teostama ja öeldi, et äh, see on täielik häbilugu, et need pangad, mis meid ruineerisid, äh, tegid äh, koostööd selleks, et, et kriisi ulatus kohta ei oleks võimalik saada usaldusväärseid andmeid. ja nüüd nõukogust öeldi, et süü kriisi tekkimises on äh, neokonservatiivsel mõtlemisel. ja räägiti ka, et vaja on uut äh, moodi rahastamist ja et äh, meil on vaja asutust, mis sanktsioone kehtestaks ja öeldi ka seda, et need et äh, meil on tegemist sotsiaalse turumajandusega, meil on vaja ka distsiplineerivaid meetmeid. Noh, ja ma tahaksin äh, veel tuletada teile meelde ühte härjavõitlejat, kes tuli Portosse ja ütles, et äh, ta tahab Sevillasse minna, talt küsiti, et kuidas sa sinna, mis on kolmesaja kilomeetri kaugusel, äh, küsiti, et kuidas sa, sa sinna saad. Ähm, ja meie jääme samuti oma seisukoha juurde ja peame riske maksumaksjate jaoks hoidma võimalikult madalal. Äh, kas rahastamine toimub fondi kaudu või mitte, igal juhul meil on vaja äh, Äh, seda, et ei oleks äh, otse võimalik kasutada maksumaksja raha. Äh, kas tegemist, kuidas seda täpselt rahastatakse, seal, selle kohta on väga palju erinevaid küsimusi. käsitleti ka küsimusi, mida on juba varem millest on juba varem räägitud ja ma Delori raporti puhul Äh, tuletaks meelde ühte kohtumist äh, mm, Madridis, kus äh, Hispaania liitumise kohta öeldi, et see on sama nagu gorillaga voodisse minek. nii et meil on vaja siin lahendusi leida, mitte ettekäändeid. ja võib-olla ma nüüd rääkisin liiga kaua aitäh. see läks nüüd lõpuks ka päris äh, kiireks, see tempo tõlkide jaoks, kuid enne kui lõpetame, äh, vaatame, kuidas edasi töö välja näeb, jääme praeguse ajakava juurde, enne kui äh, mingeid muudatusi välja kuulutatakse ja paar teadet minu poolt. nagu te teate, sel nädalal me arutame Kreeka olukorda ja hoiatusi nõukogult. hoiatus äh, vastavalt artikli sada kakskümmend üks Lissaboni lepingust. kavatsen kasutada meie komisjoni õigust vastavalt äh, lõikele viis artiklis sada kakskümmend üks kutsuda nõukogu president, eesistuja meie komisjoni ette, et aru anda sellest ja homme ma selle kirjaga talle edastan.